På jämställdhetsutskottets vägnar så vill jag hälsa alla varmt. tahaksin tervitada kõiki naistekomisjoni nimel selleks, et veeta ühine huvitav õhtupoolik. meil on avalik kuulamine teemal Naised ja juhtpositsioon ärimaailmas. viimane takistus karjääriredelil me oleme selle avaliku kuulamise esimeses osas näinud ette mitmeid huvitavaid ettekandeid, meil on väga palju kõrgetasemelisi külalisi ja paneeldiskussioonis me kavatseme arutada vajalikke poliitilisi meetmeid meeste ja naiste vahelise võrdse tasakaalu saavutamiseks. see kuulamine toimub naiste komisjoni algatusraporti ajel. ja sellest kuulamisest peab kujunema tegevuse alus, selleks et jõuda raportini mul on väga hea meel, et ma võin tervitada meie komisjoni raportööri proua Rodi Kratsat-Sagaropulut, kes vastutab selle teemalise raporti eest, see on väga huvitav raport. ja nüüd tahaksingi anda sõna proua Rodi Kratsat-Sagaropulule palun, proua Kratsa. kallid kolleegid, daamid ja härrad. meie jaoks on väga oluline, et äh, see avalik kuulamine aset leiab. selle avaliku kuulamise teemaks on naised ja juhtpositsioon ärimaailmas naistekomisjon, kus te täna olete külaliseks, on pidanud aastate jooksul väga ägedaid võitlusi selle nimel, et võtta vastu üle-euroopalisi õigusakte ja et neid öö, võetakse üle ka siseriiklikutesse õigusaktidesse selleks, et naised saaksid karjääridel tõusta, kuid teemal naised ja juhtpositsioon ärimaailmas tuleme täna siin esimest korda kokku selleks, et äh, valgustada neid põhjusi, miks naised ärimaailmas on juhtpositsioonidel nii vähe esindatud. loomulik on muidugi see, et erinevate liikmesriikide vahel on need põhjused teatud määral erinevad. see sõltub ka riikide sotsiaalsüsteemidest, sellest, kuidas ettevõtete töö on korraldatud, kuid on vajalik, et üleilmastuva majanduse tingimustes on tarvis üha enam võtta vastutust, langetada otsuseid ja selles on naistel mängida tõepoolest eriti tähtis roll. me teame, et mõningates riikides on õnnestunud saavutada see, et naised on juhtpositsioonidel ärimaailmas selles mõttes on ka erinevate liikmesriikide vahel naiste esindatus juhtpositsioonidel väga erinev. me peame saavutama äh, seda, et naiste roll juhtpositsioonidel oleks senisest suurem, aga mitte ainult ärimaailmas, vaid ka maailmas tervikuna on oluline, et otsused maailmas langetataks otsuseid meeste ja naiste poolt ühiselt, sest sel juhul on niisugused otsused ausamad. väga sageli eh, võtavad naised osa rahvusvaheliste organisatsioonide otsustest, eh, mis tagavad eh, ühiskonna seisukohalt komplekssed arengud. minu jaoks on oluline, et aktivistide, poliitikute äh, ja naisõiguslaste arvamused saaksid välja öeldud, et äh, neid ühiselt arutada, muuhulgas nende naistega, kes on oma juhtpositsiooni kätte võitnud. ma tahaksin rõhutada nii mõndagi juba saavutatud on, on terve rida liikmesriike, kus on saavutatud väga suuri edusamme selle probleemi lahendamisel. nüüd naised on terves reas Euroopa Liidu riikides tugevalt esindatud, aga ka rahvusvahelistes organisatsioonides on täiesti selge, et tuleb rakendada poliitilisi meetmeid selleks, et naiste juhtpositsioone tagada tulevikus senisest enam ka ärimaailmas ma, see oleks minu poolt nagu sissejuhatavalt kõik, te olete programmiga tuttavad, meil on siin terve rida ettekandeid ja seejärel tutvustan äh, omaalgatuslikku raportit, mille koostaja olen mina, aitäh! aitäh, proua Kratsa! selle sissejuhatuse ja teabe eest selle kohta, millist eesmärki me selle omaalgatusliku raportiga järgime. on tõepoolest erakordselt tähtis tugevdada naiste rolli ka selles valdkonnas. ja nüüd me jõuamegi meie külaliste juurde. sissejuhatavalt tahaksin kõigile meenutada, et igaüks teist saab rääkida maksimaalselt viisteist minutit. Äh, ja esimesena annaksin naistekomisjoni nimel sõna proua Virtsile. ta on Belgias asepeaminister, palun. suur aitäh, proua esinaine. daamid ja härrad. tööhõive ja võrdsete võimaluste minister on palunud mul teid kõigepealt õnnitleda selle nimel, et te seda kuulamist peate ja kuna tema ise ei saa siin oma poliitiliste kohustuste tõttu olla, siis kõnelen mina Te teate, et tööhõive ja võrdsete võimaluste minister tunneb eriti suurt huvi selle vastu, et saavutada meeste ja naiste vaheline võrdsus ja tasakaal tööhõives ning loomulikult tagada mõlemale soole ka võrdne ligipääs kõrgematele ametikohtadele. ning seetõttu olengi ma täna siin, et edastada tema teateid ja tema ideid. kõigepealt tahaksin ma öelda, et meil on tarvis üht-teist kõrva taha panna nimelt siis selle kohta, mis puudutab nõndanimetatud klaaslage või äh, viimast takistust. kuigi naised on reeglina isegi kõrgema kvalifikatsiooni ja parema haritusega, ei äh, leidu neid nii palju kõrgetel ametikohtadel, kui sealt leiame mehi. naised on äh, alaesindatud kõrgematel ametikohtadel nii avalikus elus kui ka erinevates ettevõtetes, meediaettevõtetes, ülikoolides ja tööandjate organisatsioonides ja liitudes naised moodustavad Euroopa suuremate ettevõtete juhatustest ainult kümme protsenti ning äh, kõrgematel ametikohtadel töötab neid kakskümmend viis protsenti, seitsekümmend viis protsenti on mehed, vaid neli protsenti on suuremate ettevõtete tegevdirektorid või äh, muud kõrgetasemelised juhid ja tuletan meelde, et ka Euroopa Keskpangas pole olukord roosiline. ühes suvalises ettevõttes võime näha, et äh, madalamatel ametikohtadel on naisi rohkem ja see on nii isegi sellistes sektorites, kus naisi on enamus. ja isegi juhul, kui naine saab paremini makstud töökoha, siis äh, tavaliselt on see töökoht sektoris, mida peetakse majanduslikus mõttes vähem oluliseks. ning see asjaolu, on üks tähtsamaid äh, põhjuseid, miks naiste ja meeste äh, palgad on erinevad. ehk siis teisisõnu, mehed teenivad äh, rohkem raha. meie jaoks, meie praeguse eesistumise ajal on väga oluline lahendada just nimelt see meeste ja naiste vaheline erinevus, mitte ainult sellepärast, et seda nõuavad äh, rahvusvahelised äh, standardid ja üheksakümne üheksanda aasta deklaratsioon, vaid äh, ka sellepärast, et avalik-õiguslikud asutused erinevad, ülikoolid erinevad, vabaühendused, kõik, kes on sellesse töösse haaratud, on astunud omapoolseid samme selleks, et naised saavutaksid kriitilise massi strateegilise tähtsusega juhikohtadel. seda öeldi ka üheksakümne üheksanda aasta deklaratsioonis ning see erinevus, mida me näeme meeste ja naiste vahel juhtivatel ametikohtadel, tuleneb ka sellest, et esitatakse erinevaid nõudmisi, mitte õiguslikus, vaid majanduslikus mõttes. ja see tähendab seda, nagu on näidanud ka järjest rohkem uurimusi. see tähendab seda, et need ettevõtted, kus ähm, kõrgemad ja tähtsamad ametikohad on naiste ja meeste vahel võrdsemalt jagatud, on üldiselt ka edukamad ettevõtted, seda nii äh, rahalises mõttes kui ka organisatoorses mõttes. võttes aluseks nimetatud faktid, ongi meie minister mul palunud teile tutvustada meie tegevuskava mille abil püütakse võidelda viimase takistusega, mis seisab naiste, naiste teel, kes soovivad kõrgemaid ametikohti. kõigepealt tahaksin rääkida sellest, mis põhjustab meeste ja naiste ebavõrdset esindatust äh, kõrgematel ametikohtadel. põhjuseid on mitmeid, sageli on nad omavahel seotud. me võime näha, et tegelikult on kaudseid põhjuseid, mis viivad diskrimineerimiseni väga palju, on väga palju ka strukturaalseid põhjendusi ja põhjuseid ning äh, sotsiaalmajanduslik keskkond ja õiguslik ja institutsiooniline keskkond loomulikult mõjutavad seda olukorda samuti. mis puudutab meie seisukohta, siis äh, meie tegelikult äh, ei mõtle nii väga sellele, kuidas vastu võtta üksikuid eesmärke ja üksikuid tegevusplaane, vaid kuidas vastu võtta strateegiline visioon ja strateegiline tegevuskava, kus on mitmeid üksteist täiendavaid tegevusi. ja nende hulgas tahaksin välja tuua kaheksa esimene põhimõte seisneb selles, et vaja on vastu võtta selline tegevuskava, mis on integreeritud ja mis suudab korraga käsitleda erinevaid äh, alaesindatuse ja ebavõrdsuse põhjuseid. teiseks meil on vaja siduvaid meetmeid, mille abil viimase takistusega võidelda. tegemist on väga delikaatse teemaga ning selle delikaatse teema uurimiseks on moodustatud Belgias ka töörühm, kes uurib erinevaid ettepanekuid, mille abil me võiksime vastu võtta kvoodisüsteemi, see tähendab, et eraettevõtetes peaks naisi olema üks kolmandik. üks neljandik kuni üks kolmandik ning see käib ka börsil noteeritud ettevõtete ja avalik-õiguslike institutsioonide kohta. esialgu on töörühma töö alles ähm, lapsekingades, see on alles alanud, kuid sellest hoolimata peame me ja peab see töörühm meeste ja naiste vahelist ebavõrdsust äärmiselt oluliseks ja on võtnud endale südameasjaks see probleem lahendada. üks lahenduse osa ongi kvoodisüsteem, kuigi selles suhtes lähevad inimeste arvamused lahku erinevate liikmesriikide delegatsioonide esindajad on samuti öelnud, et nad on erinevatel seisukohtadel, kuid sellest hoolimata oleme siis meie kaalunud, kaalunud kvoote. ma usun, et on inimesi, kes sellest teemast räägiksid paremini, näiteks huvitavamalt kõneleksid need liikmesriigid, kes on vastu võtnud kvoodisüsteemi. teine meede ongi siis ähm, ähm, siduvad meetmed, mille abil rohkem naisi tuua kõrgematele töökohtadele. kolmandaks eesmärgiks, mida ma tahaksin kirjeldada, on äh, meie soov paremini ühildada töö ja eraelu. ka siin räägivad faktid tegelikult äh, küllalt kõnekalt enda eest ise. kui teie arvates on otsustavaks kaalukeeleks naiste karjääris just nimelt nende vanus, see tähendab, tipphetk võib saavut-, saabuda umbes siis, kui nad on kolmekümneaastased, siis eh, tegelikult eh, tuleb välja, et, ehm, et see ongi nii, sest kolmekümne, neljakümne aastastest naistest väga suur osa töötab eh, osalise tööajaga. ja nende karjäär selles vanuses tavaliselt katkeb korra või mitu korda isegi siis, kui nad jätkavad töötamist siiski osalise tööajaga, tähendavad äh, need äh, katkestused seda, et hiljem, kui nad on ületanud neljakümnenda eluaasta künnise, on neil väga raske jõuda kõrgematele ametikohtadele, kuhu samal ajal jõuavad mehed. me saame väga hästi aru, et nende probleemide kõrvaldamiseks on erinevaid, äh, erinevaid võimalusi, tuleb pakkuda paremaid lastehoiuteenuseid ja muud ning tuleb jagada vanemapuhkust kahe vanema vahel, kuid selleks, et ka mehed oleksid motiveeritud seda kasutama, peab vanemapuhkus olema paremini tasustatud. neljandaks. ja ka see on väga oluline punkt, neljandaks tuleb võidelda stereotüüpidega. loomulikult elame me ühiskonnas, kus ähm, endiselt äh, on olemas väga konkreetne roll nii naisele kui mehele ning stereotüüpne mõtlemine varjutab seda, mida inimesed tegelikult tahaksid teha, mida nad tahaksid õppida või kus nad tahaksid töötada. kokkuvõttes saabuvad, saab, satuvad naised ikkagi madalamini tasustatud ja võib-olla ähm, kehvema reputatsiooniga töökohtadele. seda sellest hoolimata, et naisel võivad olla paremad professionaalsed oskused kui mehel sest äh, ikka veel eeldatakse, et naine tegelikult ei ole loodud töötama vastutusrikkal ametikohal, kuna ta on psühholoogiliselt äh, nõrgem, ta on haavatavam ja selline mõtteviis äh, paljastabki stereotüüpset suhtumist, mis omakorda mõjutab naise karjääri, karjäärivõimalusi. eile, nagu ma teile juba rääkisin, kohtus Belgia eesistuja teiste liikmesriikidega, pidas konverentsi palkade ähm, erinevuste kohta ning seal konverentsil selgus, et naiste ja meeste palgalõhe on tõesti olemas ja et see lõhe ei vähene kultuuriliste erinevuste ja probleemide tõttu. üks ähm, konverentsil osalenu ütleski, et meil tuleb muuta inimeste mentaliteeti, seda, kuidas nad mõtlevad, muidu see lõhe sinna ka jääb. minister meie tööhõiveminister ja tema ähm, alluvuses töötav ministeerium on korduvalt juhtunud tähelepanu sellele, et ka tööhõivepoliitikat kujundades tuleks palgalõhede kaotamise eesmärgiga arvestada. praegu püüame me muidugi leida ennekõike rohkem tööhõive võimalusi, uusi töökohti, luua näiteks uusi rohelisi töökohti ja nii-öelda ausaid töökohti ehk siis kaotada varimajandust ja me püüame e, jõuda ka selleni, et naised rohkem töötaksid e, nii-öelda väärtuslikel töökohtadel, kus paremini makstakse, mis sageli on kõrgtehnoloogilised töökohad. kõik need asjad on omavahel seotud, e, mida rohkem vastutust, seda suurem on palk ja nii edasi. ning selleks, et võidelda palgalõhega, on tarvis teha palju tööd, kuivõrd palgalõhe Euroopa Liidus keskmiselt on praegu kaheksateist protsenti. ja see tähendab seda, et ähm, viljakas eas naine sageli toob oma karjääri ohvriks, vähemalt katkestab selle mõneks ajaks, kuid hiljem selle tõttu ei äh, saada vastutusrikkaid ametikohti, mida saavad mehed. meie tööhõiveminister koos äh, koos äh, teiste eesistujariigi esindajatega kavatseb detsembris äh, esitada omapoolsed järeldused. lisaks äh, peame me loomulikult kujundama välja strateegia, nagu ka juba ütlesin, kus külgsed põhjendused ja nende omavahelised seosed ja erinevad tegevuskavad, millel on ka selged eesmärgid. kuuendaks, ja see on väga oluline punkt tahaksin teile meenutada, et Euroopa Komisjon avaldas selle aasta alguses uurimuse, kus ta ütles, et tarvis oleks uusi ähm, õpetus- või juhialgatusi me teame, et ärimaailmas töötavad mentorid uute õpilastega sageli mitteametlikul moel, kuid naised saavad selliseid programme kasutada oluliselt harvemini kui vähem. seetõttu on vaja avaliku sektori algatusi, et naistel oleks parem ligipääs mentor, mentoriprogrammidele. samuti peaksid naised rohkem kuuluma äh, võrgustikke võrgustikus, võrgustikudesse, mida töökohtadel luuakse, sest sellistesse võrgustikesse kuulumine on kasulik igaühele, kes soovib ärimaailmas ähm, edasi liikuda, kes tahab suuremat vastutust ja on selge, et äh, naised tavaliselt saavutavad selliste sotsiaalsete võrgustike moodustamisel ja selle edasiliikumisel palju väiksemat edu kui äh, mehed meil on välja töötatud erinevaid tegevusi, mida me kavatseme koostöös sotsiaalpartneritega läbi viia ja mille abil me kavatseme edustada, edendada seda võrgustike moodustamist majandus- ja ärielus, suur aitäh! aitäh! ma võin vaid rõhutada, kui tähtis on selgelt ära tunda neid erinevaid faktoreid mis selle küsimuse lahendamisel rolli mängivad. ma tahaksin järgmiseks tervitada proua Anni Holmi, ta on pärit Norrast. ta on soolise võrdõiguslikkuse ja sotsiaalse kaas-, kaasatuse ministeeriumi osakonna juhataja, ta asendab proua minister Vestriini, kes täna ei saanud kahjuks tulla. annaksingi nüüd sõna teile, palun. proua eesistuja, daamid ja härrad. kõigepealt tahaksin ma tänada teid, et kutsusite meid Norrast siia äh, tänasel kuulamisel osa, osalema tervitaksin ka minister Lüüspaki, äh, kes on noor mees. Äh, tema oleks kindlasti tahtnud täna ka siin olla, et teiega otse rääkida, sellepärast et äh, tema südameasi on sugudevaheline võrdsus, aga ta läheb vanemapuhkusele peatselt, nii et ta andis selle ülesande mulle edasi ükski riik ei saa lubada endale seda, et äh, soolist võrdõiguslikkust ei nähtaks kui kasvu ja majanduse edu alusena. ja meil on uurimise tulemused, et see tõepoolest niimoodi on. Norras me näeme asja nii. inimkapital on meie majanduse oluline osa. inimkapital on kaheksakümmend kaks protsenti Norra SKT-st, seitse protsenti rahvuslikust rikkusest moodustavad meie naftaressursid. seetõttu on väga oluline, kuidas me saame oma inimesi kasutada ning kuidas tagada sugudevahelist võrdsust. Äh, stereotüübid äh, on väga püsivad ja vahel on väga radikaal, äh, radikaalset tegevust vaja selleks, et neid muuta. nii et head lootused ja ootused siin ainult ei aita. seetõttu tahaksin ma anda ülevaate kvootide seadustest, mis viimase kahekümne viie aasta jooksul Norras on jõustunud mitmetes eh, ministeeriumites Norras on uskumus, et eh, meil on vaja radikati, radikaalset eh, tegevust, et kvo-, kvoote rakendada. poliitilised parteid hakkasid seda ise rakendama vabatahtlikult, seda ei sätestatud mitte seadusega, vaid vabatahtlikult. täna on parlamendis nelikümmend protsenti naisi, kolmkümmend kaheksa protsenti on kohalikes omavalitsustes naisi aga meil ei ole tegelikult seadust, mis seda äh, käsiks teha. kaheksakümne kaheksandal aastal võtsime vastu uue sugudevahelise võrdsuse seaduse, mille järgi nelikümmend protsenti peab olema äh, naisi kõikides äh, valitsusasutustes, nii et sanktsioonid on ka olemas, et seda mm, tagada samamoodi rakendati seda kohalikes omavalitsustes, et äh, kohalike omavalitsuste volikogudes oleks naisi. üheksakümne kolmandal aastal, isegi enne rootslasi veel, jõudsime me selleni, et võtsime vanemahüvitise skeemi vastu, nii et äh, mõlemad vanemad saavad äh, hüvitist. järgmisel aastal saab see olema kaksteist nädalat ja ka isade kvoodi seadus on toonud kaasa tegelikult mõttemallide muutuse nii eraettevõtluses kui ka emade ja isade endi hulgas, sellepärast et laste eest hoolitsemine on täiesti tavaline, normaalne asi, mida kõikidelt inimestelt oodatakse. sanktsioone rakendatakse äh, kõikide nende seaduste puhul. ja see on väga oluline. kahe tuhande kolmandal aastal võet-, võeti vastu muudatused äh, ka erasektori seaduste osas, nelikümmend protsenti oodatakse, et naisi on nendes ettevõtetes. ka aktsiasen-, aktsiaseltside puhul kahe tuhande kuuendal aastal võeti samasugune seadus vastu. ja üleminekuperiood oli kaks aastat. meie äriseadustiku järgi on need seadused äh, rakendatavad ja sanktsioonid on kõigile mm, ette nähtud, kes nendele seadustele ei vasta. mina isiklikult olin nende seaduste loomise juures kahe tuhande kolmandal aastal, aga tol ajal vähemalt aktsiaseltside juhatustes ei olnud üldse naisi, seitse protsenti ainult äh, naisi oli. enne kahe tuhande kolmandat aastat terve kümme aastat mingeid muutusi selles valdkonnas aset ei leidnud ja see oli täiel, täiesti piinlik kõikidele parteidele. me oleme investeerinud miljoneid meie inimestesse, nii et ka naised on äh, tippjuhid ja majanduslikult äh, on selline olukord äh, mõistlik, sest see toob investeeringu raha tagasi. loomulikult äh, oli avalikkuses väga suur debatt kõikide nende küsimuste üle ja valitsus kasutas ära seda olukorda selleks, et kutsuda sidusrühmi, ka mittetraditsioonilisi sidusrühmi, arutlemaks sugudevahelise võrdõiguslikkuse üle. liberaalide valitsus pakkus välja selle seaduseelnõu ja kahe tuhande kolmandal aastal ka opositsioon kiitis selle heaks Äh, ainult üks partei olnud sellega nõus. aga sellel pünnil on ka teine pool. seesama valitsus ootas kaks aastat, enne kui see seadus jõustus. Norras äh, siis kiidab kuningas seadused heaks. seetõttu loodeti, et ettevõtlussektor ise lahendab selle olukorra. kahe tuhande viiendal aastal tegime me uuringut, mitte midagi ei olnud muutnud. meil oli vaja see seadus jõustada ja valitsus pöördus kuninga poole kahe tuhande kuuenda aasta esimesel jaanuaril ja andis sellele seaduse jõu. meile tundub, et et kui me võtame vastu sellise seaduse, siis ka ettevõtlussektor seda järgib, aga enne jõustumist nad seda siiski ei teinud. erasektoris kat-, kasutatakse kvoote äh, tavaliselt ainult juhul, kui kohalik omavalitsus või riik on nende ettevõtete omanik. ja me ei rakenda kvoote ka tippjuhtide eh, tasandil nii et meil on arengupotentsiaali veel, sellepärast et meil on vaja tuua rohkem naisi tippjuhtide hulka. kakskümmend seitse protsenti tippjuhtide hulgast Norras on naised ja seitseteist protsenti siis eraettevõtete nõukogudes. aga see on väga hea, sellepärast et äh, mõned aastad tagasi oli see protsent ainult kümme, nii et tundub, et ülekandeefekti on see seaduse jõustamine kaasa toonud. niisiis äh, asjad liiguvad paremuse poole. tippjuhiks saamine on väga oluline nii naiste kui meeste jaoks, naisi teeb see muidugi äh, nähtavamaks ja toob majanduslike otsuste juurde. aga pärast seda, kui parlament seaduse heaks kiitis, enne kui see jõustus küll, kaks peamist ettevõtete assotsiatsiooni seadsid sisse programmid kahe tuhande neljandal aastal ja kahe tuhande viiendal aastal. Futura ja Naiste tulevik olid nende pro-, programmide nimed, selleks, et koolitada nii naisi kui ka mehi, et koos töötada strateegiliselt ettevõtete nõukogudes. aga enne see töö ei alanud, kui seadus ka parlamendis läbi läks. meil on olnud väga palju erinevaid programme selles valdkonnas, ka avalikus sektoris, mentorlusprogramme ja ja eesmärke on seatud, aga ma detailidesse praegu ei lasku. kaks peamist põhilist äh, põhjust on olnud, mikspärast me oleme äh, radikaalselt siin käitunud. ma ei armasta seda sõna kvoot. peamiselt moraalne küsimus, sellepärast et võrdsed võimalused, see tähendab esindatust, see tähendab demokraatiast aga kvoote on võib-olla vaja selleks, et mitte ainult de jure ei oleks võrdõiguslikkus, vaid et tõepoolest see ka rakenduks. ja teine aspekt on siin majanduslik, nagu ma juba ütlesin, inimressurss on väga oluline meile. tänane konkurentsivõimeline majandus vajab kõiki talente, hoolimata sellest, mis soost nad on. ka nõudlused on erinevad tänases Euroopas nii et paljusus on oluline. kui tänaste perekonnaseadustega ja vanemahüvitistega, isade kvoodiga eh, kokku panna sugudevaheline võrdõiguslikkus, siis me jõuame olukorrani, kus me peaksime kvoote rakendama just tööriistana selleks, et eh, arengut edasi suruda. aga minu arust kvoodid kui sellised ei oleks Norras hästi toiminud, kui naised ei oleks olnud äh, nähtavad ja pädevad ning tööturul olemas. kaheksakümmend protsenti naistest Norras äh, töötab ja meil on äh, Euroopa kolmas viljakuse mm, tase. kokkuvõttes siis räägin väljakutsetest. täna on meil suur palgalõhe naiste ja meeste vahel mis, ma ei räägi palkadest praegu, aga ma räägin võrdse väärtusega töö eest võrdne tasu ühe tunni lõikes. meil on väga suur naiste arv, kes töötavad äh, osaajaga töökohtadel ja mitte selleks, sellepärast, et nad seda tahavad. endiselt peame koolitama oma lapsi sugude rollide kohta ja peaksime ka sugudevahelise võrdsuse projektidesse kaasama mehi ja noormehi ning poisse. ja koduvägivald on endiselt Norra ühiskonnas väga oluline probleem ja see puudutab kõiki ühiskonnakihte, aga ma praegu sellesse äh, jällegi detailidesse siin ei lähe. niisiis, ma arvan, et tänane kuulamine ja ka Euroopa Liidu strateegia soolise võrdõiguslikkuse pärast äh, võrdõiguslikkuse strateegia defineerivad Euroopa tulevikku. ma arvan, et me jätkame olulist tööd koos Euroopa Liidu liikmesriikide parlamendi ja komisjoniga ja ma võin teile öelda, et selleks sügiseks, talveks ja järgmiseks kevadeks on tehtud väga palju ulatuslikku Äh, uurimistööd selle kohta, mis on ettevõtetes aset leidnud peale seda, kui äh, kvoodid on rakendatud, nii et äh, me oleme väga hea meelega nõus neid uurimistöö tulemusi teiega jagama. me tahame, et kõigil oleks vabadust valida, ükskõik, kas te olete mees või naine, poiss või tüdruk, sest see parandab meie heaolu, meie majandust ning see võitleb stereotüüpide vastu, mis ebavõrdsust soosivad. nagu te teate, sugudevaheline äh, võrdsus on talentide jaotuses äh, näha. meie eesmärk on luua kolm koma seitse prot-, äh, miljonit uut töökohta aastaks kaks tuhat kakskümmend ja kui me ei ole võimelised Euroopa Liidus innovatsiooni looma, siis meie majandus on tunduvalt nõrgem ja kaotame innovatsiooni ja talendid, nii et me peame ka sugudevahelise võrdsuse sellesse dimensiooni tooma. Youth on the move äh, initsiatiiv on täpselt samamoodi hea näide selle kohta, aitäh! suur aitäh! et me saaksime neid, saime jagada teiega neid kogemusi, mille olete kogunud Norras. muuhulgas teie hinnangud seda, selles osas, kuidas vastu võetud seadused on praktikas rakendamist leidnud. selles mõttes on väga oluline ka, et sellesse protsessi kaasatakse mehed. muuhulgas näitab meeste kaasatust ka see, et üha rohkem mehi Norras võtavad kuni nelja kuu pikkust isapuhkust. nüüd ma tahaksin aga anda sõna Marie Zimmermannile, kes on Prantsusmaa rahvus, Rahvusassamblee naiste õiguste, meeste ja naiste võrdsete võimaluste delegatsiooni esimees. ja ka tema on algatanud Rahvusassamblees äh, vastava seaduseelnõu, palun. suur aitäh suur aitäh kõigepealt selle eest, et te kutsusite mind äh, oma tänasele suurepärasele sündmusele ja suur aitäh ka eelkõnelnud prouale Norrast, sest eh, ka mina olen Norras käinud ja mul oli eh, Norras viibides võimalik Henriette Vestriniga ka kutsuda, eh, ka kohtuda ja me saime siis vahetada kogemusi Norra ja Prantsusmaa kohta ning tänase seisuga võib öelda, et tegelikult on toimunud suurepäraseid ja erilisi asju kuna Prantsusmaa Rahvusassamblee on vastu võtnud uue seaduse, mida nüüd arutab senat nii et äh, kui me saame ka kahe koja nõusoleku oma uuele õigusaktile, siis äh, on, oleme saavutanud suurt edu ma kohtusin eelmise aasta juunis, nagu öeldud, äh, Norra liidritega ja see oli minu jaoks väga tähtis kogemus, sest see andis mulle ähm, veelgi enesekindlust ja arusaamist, et see, mida meie Prantsusmaal teeme, on õige. ning äh, kui meie uus seadus tõepoolest läheb läbi ka senatist, äh, siis on mul väga hea meel. me oleme teinud äh, lobitööd ja minu kolleeg, keda siin mainiti, on isiklikult püüdnud seda seadust ka senatis läbi suruda meie eesmärk on see et, et nelikümmend protsenti kõikidest haldustöötajatest oleksid naised. ja kui see tõesti saavutatakse, siis oleme võidelnud pika ja eduka lahingu. ma arvan, et selle lahingu võitmisel on meid kõvasti aidanud ka Norra ning tegemist on äärmiselt pika lahinguga, sest siis, kui ma ise töötasin Naisõiguste komisjonis, sain ma kiiresti aru, et ametialane võrdsus on väga oluline. see on oluline naistele, kuid selle võrdsuse saavutamiseks on väga palju erinevaid vahendeid. ühest küljest võite te vaadata, et oleksid olemas seadused ja et neid ka rakendataks, näiteks Prantsusmaa on seaduste rakendamise koha pealt paremusjärjestuses kuues, või siis teiseks võimaluseks on äh, alustada tööd nii-öelda ülevalt alla meetodil, mis tähendab seda, et kontrollitakse, et igal tasandil oleks piisavalt palju naisi. kuid nagu öeldud, tuleb juhtivatel ametikohtadel lõpuks ette viimane takistus ning naised ei pääse näiteks direktoriteks Norras äh, ma nägingi, et kui naisi ei ole võimalik äh, lihtsalt karjääriredelilt üles upitada, neid ei ole võimalik sellest viimasest takistusest mööda juhtida, siis tuleb alustada teiselt poolt. kui te tõesti tahate et, et äh, nelikümmend protsenti haldustöötajatest ka kõrgemal tasemel oleksid naised, siis tulebki teha seda, mida tehti Norras. kui vaja, siis peaks kõrgema taseme naised tööle võetama väljastpoolt ettevõtet ning äh, naiste suurenenud osakaal juhatuses kindlasti ka mõjutab äh, selle juhatuse tööd positiivses suunas täna äh, kohtusin ma Prantsusmaa suurte tööstusettevõtete ja kontsernide esindajatega ning äh, ka nemad on meile öelnud, et Prantsusmaal arutatav uus äh, seadus muudab kogu süsteemi ning tagab selle, et naistel tõesti on võimalik saavutada ka kõrgemaid töökohti kõrgematasemelisi töökohti. selle uue seaduseelnõu tekst selgitab tegelikult ka seda, kuidas Prantsusmaa on nii kaugele jõudnud, kuidas meil on olnud võimalik oma süsteemi muuta. kõigepealt aastal kaks tuhat kaheksa tuli meil muuta põhiseadust, kuna meie põhiseadus küll võimaldas kvoodisüsteemi, kuid ei lubanud seda kasutada ei tööstuses ega majanduselus üldiselt. seega aastal kaks tuhat kaheksa tehti ettepanek tugevdada Prantsusmaa põhiseadust, mis loomulikult tähendas selle muutmist, nii et kvootide süsteem oleks lubatud ka nendel tasanditel, kus põhiseadus seda varem keelas. ning seejärel kutsuti kokku vastav komisjon mis äh, lubas ümber arvutada naiste osakaalu äh, erinevates organites. üldiselt teeb äh, otsuseid Prantsuse ettevõtte puhul direktorite ähm, teeb ette, teeb otsuseid nõukogu ning seal peakski olema rohkem naisi. me oleme jõudnud järeldusele, et kui juhatusse või nõukokku kuulub ainult ühest soost inimesi, tavaliselt mehi, siis puudub ju igasugune tasakaal ning seetõttu peaks seal olema esindatud mõlemad sood. kui see nii oleks, siis oleks meil võimalik ettevõtet tervikuna paremini juhtida. kui nüüd rääkida Prantsusmaa seaduseelnõu sisust, siis eh, on ettevõtted meile esitanud erinevaid nõudmisi või taotlusi, öelnud, et eh, nõukogus peaks olema nelikümmend protsenti naisi ja kuuskümmend protsenti mehi, nii on see ka Norras üks äh, senati liige taotles äh, täpselt äh, pooleks jaotamist, viiskümmend protsenti mehi ja viiskümmend protsenti naisi, kuid ma leian, et nelikümmend, kuuskümmend on mõistlikum lahendus, sest siis jääb meile ka manööverdamisruumi ja seda läbi suruda on oluliselt lihtsam, kui nõuda viiskümmend, viiskümmend jaotust. see tähendab siis nelikümmend protsenti liikmetest peavad olema ühest soost ja kuuskümmend protsenti teisest soost kui see seadus tõesti läheb ka läbi senatist, siis ta jõustub lõplikult aastaks kaks tuhat seitseteist. aastal kaks tuhat seitseteist peaks olema äh, direktoritest nelikümmend protsenti naised ja kuuskümmend protsenti mehed. ning äh, veel üks reegel näitab, et ähm, juba kolme aasta pärast peaks meil olema olemas vähemalt kakskümmend, kaheksakümmend protsenti jaotus, ehk siis kakskümmend protsenti ühte ja kaheksakümmend protsenti teist sugu me oleme ka otsustanud, et me peame jälgima kõiki börsil noteeritud ettevõtteid, sealhulgas ka suuri riigiettevõtteid ning kindlasti ka neid ettevõtteid, kus riik on tähtsaks ähm, ähm, või äh, olulise suurusega aktsionäriks, kuid tegelikult suurendati selle seaduse kohaldamisala veelgi ning äh, täna õhtupoolikul hääletavadki senatid kohaldamisala, senaatorid kohaldamisala laiendamise üle. see on erakordne, sest tavaliselt on nii, et kui seaduseelnõu on jõudnud juba senatisse, siis seal midagi suurt äh, ei äh, muudeta, vaid arutatakse seda, mis on enne kokku lepitud, kuid nüüd äh, on juhtunud nii, et senaatorid on hakanud kasutama nii-öelda oma kujutlusvõimet ja ei räägi mitte ainult börsil noteeritud ettevõtetest, vaid tegelikult kõigist ettevõtetest, mille käive on üle viie miljoni euro ja kus on ja, või kus on palgal rohkem kui viis tuhat isikut. see tähendab seda, et kokkuvõttes peavad sellele seadusele alluma kaks tuhat ettevõtet, kelle direktoritest kakskümmend protsenti peavad olema naised ja hiljem siis nelikümmend protsenti. mis puudutab sanktsioone neile, kes seadust ei täida, siis äh, viiakse sisse loomulikult ka üleminekuaeg ning äh, juhul, kui otsused on teinud direktorite nõukogu, kus äh, sood ei ole vastavalt tasakaalustatud, siis nende otsuseid võib tühistada lõppkokkuvõttes öeldakse, äh, lõppkokkuvõttes võib äh, öelda ka seda, et juhul, kui direktorite nõukogu ei täida oma kohustust oma koosseisu suhtes, siis võib äh, kinni pidada nende päevaraha. see tähendab seda, see tähendab seda, et äh, kui äh, nad ei suuda seda seadust täita, siis nad peavad selle eest äh, maksma konkreetselt rahatrahvi. meie uue seaduseelnõu loogika, nagu te ilmselt teate, peitub selles, et eh, kunagi ei ole mõtet lähtuda ainult heast tahtest. hea tahe on muidugi suurepärane koostisosa, igaüks eh, ju tahab, eh, vähemalt tihti tahetakse teha õigesti, meie näiteks tahame, et kuue aasta pärast oleks nelikümmend protsenti direktorite nõukogudest moodustatud naistest, see on suurepärane eesmärk ja väga õilis, aga ainult tahtmisest jääb väheks. kui me ei ütle asju ähm, kui me ei ütle midagi sellist nagu, et kui nelikümmend protsenti ei ole naised, siis järgnevad sanktsioonid, siis ka ei äh, juhtu mitte midagi. juhul, kui me oleme suutnud, juhul kui me suudame vastu võtta ähm, kõigepealt äh, vabandust, me suutsime vastu võtta artikli, kus äh, öeldi et, et kakskümmend protsenti töötajatest peavad olema naised, direktorite nõukogus kohus tühistas selle otsuse kuid ähm, nüüd äh, äh, nüüd oleme me selle võtnud uuesti arutada, eriti võttes arvesse, et aastal kaks tuhat kuus oli naisi üheksa protsenti, nüüd on neid ainult kaheksa protsenti ja see tähendab seda, et kogu selle aja jooksul, mil me oleme vaielnud, ei ole mingit äh, reaalset käegakatsutavat edu saavutatud, ükskõik millest me ka ei unistaks. juunis kaks tuhat kümme, see on siis selle aasta juunis, uuendati erinevate direktorite äh, nõukogude koosseisu ning äh, see äh, viimane statistika on meile näidanud et, et neliteist protsenti direktoritest on nüüd naised, kuigi senat tegelikult ei ole seadust veel arutama hakanudki. see tähendab seda, et tegelikult on võimalik seaduse abil suunata seda, mismoodi ametikohti jagatakse sest kindlasti on äh, selle seaduseelnõu arutamine seda juunikuist otsust mõjutanud. kui nüüd see seadus tõesti vastu võetakse ja see paneb äh, suurettevõtetele uued kohustused, siis tõesti hakkavad asjad muutuma. ma olen alati uskunud, et kui seadus on olemas, siis seda ka täidetakse, sest hea tahe on üks asi, kuid äh, tihti see lihtsalt unustatakse mõne aja möödudes. kindlasti on meil vaja uut seadust. meid on ka väga palju kritiseeritud, meile on öeldud et need, kes äh, mai ja juuni vahel ametisse äh, nimetati, äh, ei olnud tegelikult alati sellised naised, kes seda kohta väärisid, mõnel neist ei olnud näiteks piisavalt väljaõpet ja kahjuks on see mõnikord ka tõsi. aga sellest hoolimata on see uus seadus asjakohane ning ma loodan, et direktorite nõukogudesse e-, ed edaspidi nimetatakse selliseid naisi, kellel on asjakohane haridus, vajalikud diplomid, vajalik kogemus ja kes tegelikult tuleksid selle tööga seal väga hästi toime. jällegi pöörame pilgu Norra poole ning näeme, et äh, seal on väga palju naisi, kes on direktorid, kellel on asjakohane väljaõpe. kui ma Norrat külastasin, siis mulle ka räägiti, et tegelikult äh, enne ei olnudki mingisugust väljaõpet ette nähtud selleks, et kuuluda direktorite nõukokku, sest äh, keskmine mees ei vaja seda väljaõpet, ta võib sinna niisamagi minna aga nüüd on asjad muutunud, kõigile võimaldatakse väljaõpet, kõik saavad minna kursusele juhul, kui neil on äh, mingigi potentsiaal kuuluda direktorite hulka, kuuluda nõukokku, sest keegi ei ole direktoriks sündinud. ja ma arvan, et on väga oluline, et äh, nüüd on olemas sellised koolitused, kus on võimalik enne direktoriks saamist teada saada, mida see üldse tähendab. milleks äh, on siis vaja neid kvoote, mida praegu arutatakse? oma Norra visiidi jooksul kohtusin ka teie ministriga, kes oli siis tööhõiveminister ja kes küll toona ei olnud tööhõiveminister, kuid kes väga hästi mõistis, et äh, ettevõtete juhatusse ei saa kuuluda ainult mehed, et need ei ole mingisugused kinnised klubid. ja ma ei ole nii väga kindel, kas suurte pankade juhatused oleksid teinud paremaid otsuseid, kui seal oleks olnud rohkem naisi. kui sood oleksid võrdsemalt esindatud olnud. kuid ma tean seda, et juhul, kui otsuseid tegevates organites on naised ja mehed võrdsemalt esindatud, siis esindatakse tänast ühiskonda palju õiglasemalt ja kui see nii ei ole, siis ei ole ka seda õiglast esindatust, ei ole mõtet ju ähm, ei ole mõtet maha vaikida seda, mida me kõik teame, viiskümmend protsenti rahvastikust moodustavad naised. Prantsusmaal on Rahvusassamblees kaheksateist protsenti naisi ja senatis kakskümmend, kuigi Belgias ja Norras on see arv, see number umbes nelikümmend protsenti. seega tegelikult Prantsusmaad valitsevad isikud soolises plaanis ei esinda ju ühiskonda ning mulle meeldiks väga, kui otsuseid tegevad organid, ka need, mis töötavad ettevõtetes, peegeldaksid seda, mis tegelikkuses toimub, kui nad oleksid tõeliselt esinduslikud. ma ei ole väga kindel, et naine, kes on võimu juures, töötab paremini kui mees, kuid ma olen kindel, et mehed ja naised täiendavad teineteist ja seda ei tohiks unustada ka siis, kui me räägime nõukogu moodustamisest. on kindlasti teatud pädevusi, mis mehe puhul on rohkem väljendunud kui naise puhul ja ka vastupidi, ning seetõttu ma arvangi, et igasugune haldustöö on edukam, kui seda teevad mõlemad sood. see jällegi peegeldab reaalsust ning näitab ka seda, et ähm, on teatud otsused, mida on vaja teha kogu ühiskonna hüvanguks. Prantsusmaa on astumas edusamme, meil on äh, olemas mudel, meil on olemas visioon ja täna me loodame, et võetakse vastu ka otsus ja siis me saame eeskujuks olla ülejäänud Euroopale. aga lisaks sellele olen ma veendunud veel ühes asjas, nimelt et me võime aidata ka teid et teie võiksite poliitilisel tasandil teha paremaid otsuseid, suur aitäh! Eh, aitäh, proua Zimmermann! see oli tõepoolest erakordselt oluline informatsioon ja on tõesti kena, et meil avanes võimalus saada teada teie kogemusi meil on tõepoolest hea meel, et te täna saate olla siin meie hulgas ja ma loodan, et meil avaneb võimalus teha koostööd ka tulevikus. see on tõepoolest väga oluline, et me koostööd teeksime. nüüd tahaksin sõna anda meie kahele variraportöörile. kõigepealt proua Costa kes on sotsiaaldemokraatide variraportöör meie komisjonis selle algatusraporti osas. ma tuletan teile meelde, et teil on viis minutit, proua Kosta. Okay. Grazie, grazie nostre... aitäh aitäh, proua esinaine, tänusõnad kuuluvad ka juba oma kogemusi tutvustanutele. ma tänan tõepoolest, et te andsite nii põhjaliku ülevaate ja andsite meie jaoks mitmes punkti kohta tõlgendusnäpunäiteid need olid tõepoolest väga huvitavad ülevaated ja eeskätt meeldis mulle Belgia kui eesistujariigi tutvustus. siit on nii mõndagi eh, sellesse raportisse kaasata, rääkimata muidugi Norra pikaajalistest kogemustest ja nüüd ka nendest sammudest, mida on astutud Prantsusmaal ja kavatsetakse astuda Itaalias. mulle tundub, et on, tekib nagu mingi nakkus, selline positiivne nakkus. ja mulle tundub, et äh, kui selle nimel teevad koostööd kõik parteid, siis on see väga tõhus. eeskätt, kui koostööd teevad kõik poliitilised parteid. see oli asi, mida ma esimesena nimetada tahtsin. teiseks eile oli Milanos viiesaja naismänedžeri kohtumine. Nad asutasid mänedžeride ühingu. tegemist oli ettevõtete juhatuste liikmetega, ettevõtete mänedžeridega, kes kavatsevad selle ühingu raames välja töötada ettevõtlus, ettevõtlusjuhtimise mudeleid, kuhu on kaasatud ka naised, rõhutades selle, seda, kui positiivne roll on naistel tegelikult täita ja kui tulemuslik võib olla nende tegevus äriettevõtete juhtimisel. on erakordselt huvitav jälgida, eh, kuidas areneb majandus ja kuidas naised, kuidas suureneb naiste roll majanduse arengus. Eh, sellele me rõh-, seda rõhutati ka Euroopa strateegias kakskümmend kakskümmend ja see tähendab, et jätkusuutliku arengu tagamiseks peame tegema kõik endast oleneva selleks, et naiste roll tõuseks ja et naised oleksid tööturul konkurentsivõimelisemad. see tähendab, et tegemist on laiaulatusliku ühiskondliku arenguga. nüüd, kui me räägime naiste tööturul diskrimineerimisest ja vastavatest strateegiatest selle vastu võitlemiseks, siis leian ma, et oleks väga hea, kui parlamendis neid tervikuna läbi vaadata. me oleme sellest varemgi rääkinud ja sel teemal on vastu võetud väga olulisi resolutsioone, muuhulgas emaduspuhkust käsitlevaid dokumente, kuid me peame siiski vaatama neid asju terviklikult, on erakordselt oluline töö ja pereolu ühitamine, me peame välistama igasuguse naiste diskrimineerimise tööturul ja võtma vastu vastavad seadused, mis seda tõepoolest ka tagaksid. ja me peame tegema jõupingutusi, et kõik Euroopa Liidu institutsioonid toetaksid meie lähenemist. kui me räägime naistest era- ja avalikes eraettevõtetes ja avalik-õiguslikes ettevõtetes, siis äh, minu kodumaal on tegemist järgmise olukorraga et meil on tingimata tarvis naiste osatähtsust juhtivatel positsioonidel tõsta. meil oli võimalus naisi kaasata, neid ei peetud äh, tegelikult alati sugugi suutlikuks juhtpositsioone täita ja seetõttu on erakordselt oluline, et naisi valitaks tõepoolest esmajoones neid, kes seda tõepoolest eriti väärivad, sest siis nende positiivne eeskuju toob, tõmbab kaasa kogu protsessi ja äh, vaatamata sellele ei ole see täna veel laiaulatuslik ja isegi siis, kui inimestel on vastav kvalifikatsioon ja suurepärased äh, õpi- ja töötulemused, neid lihtsalt nendele kohtadele ei valita. ma arvan, et oleks olu-, võiks isegi kaaluda niisuguse andmepanga koostamist naistest, kes mm, tuleksid tõepoolest äh, Äh, kõne alla ja tegelikult oleks mõtet ka kontrollida, äh, milline on nende kvalifikatsioon, veenduda, et tegemist ei ole mitte, äh, tegemist poleks mitte ainult formaalsete alustel koostatud andmepangaga. viiskümmend kaheksa protsenti ülikooli lõpetajatest Itaalias on naised, kuid nende karjäärivõimalused on sellele ka vaatamata kehvapoolsed. samuti on Itaalias väga suured palgakäärid Itaalias on ju tegemist suurte erinevustega. see, kes suudab mm, saada koolitust, saab, kes leiab enda õpingutele toetust, sellel tekib üldse muidugi võimalus ülikoolil õpetada, lõpetada ja nagu me näeme, on neid viiskümmend kaheksa protsenti, järelikult on naised selleks suutelised. aga me peame selgemini rääkima naiste ja meeste võrdõiguslikkuse tagamisest, nendest instrumentidest, mis peavad tagama niisuguse võrdõiguslikkuse ja samas on vaja muuta suhtumist, murda stereotüüpe. suur aitäh, nüüd annan sõna äh, proua Oviirile, kes on samuti äh, ALDE fraktsiooni nimel variraportöör, palun. tänan, proua president tulin teiselt ürituselt ja unustasin õiged paberid maha ja vabandan et jäin ka hiljaks seetõttu kuulsin ainult paari esinejat eh, prantsusmaad ja norrat kelle esinemised olid väga palju andvad väga informatiivsed ja tegelikult ka väga julgustavad. Eh, see et me selle raportiga oleme hakanud tegelema on väga suur samm edasi kuid liikmesriikide jaoks eh, mõningate liikmesriikide jaoks ma ei taha kõiki sada protsenti ühte patta panna eh, oleks väga oluline et see sisu jõuaks ka liikmesriikidele kohale. mis ma tahan sellega öelda et võib olla peaks meie komisjon korraldama ühe meediatutvustuse vahepeal nii nagu me tegime kui me arutasime või valmistusime aruteluks sünnituse ja raseduspuhkuse direktiivi kus tegelikult olid ajakirjanikud ju väga hästi erinevatest liikmesriikidest esindatud ka minu liikmesriigist kus ajakirjandus eriti seda teemat ei käsitle ja kui käsitleb siis ka naisajakirjanikud veidi vildaka äh, nurga alt leides et naistele pole kvoote vaja andmata endale aru et kvoot on pelgalt vahend mitte eesmärk iseenesest saavutamaks ühiskonnale kasulikku tulemust. ja teine küsimus millele ma tahaks tähelepanu pöörata et raportis võiks olla või õigemini peaks olema tähelepanu pööratud ka sanktsioonidele sest ilma sanktsioonideta jääb võrdsete võimalustele õigus pelgalt de jure õiguseks de facto ta ei realiseeru ja mulle tundub küll kes ma olen selle teemaga tegelenud nüüd meie iseseisvumisest saati ehk siis juba aastat et meestele kui ei ole sanktsiooni siis see teema jookseb lihtsalt kõrvade vahelt läbi. norra vastav praktika on meile siin heaks eeskujuks ja ka prantsusmaa oma et juba enne kui seadus jõustus juba antud valimiste käigus on naisi enam kaasatud. pikemalt ei tahakski rääkida tahan öelda veel kord tänusõnad riikidele kus asi tormiliselt ja hästi edeneb vast toob see järgi ka teised riigid sest meil täna nimelt valitsuskoalitsiooni ühe parempoolse partei juhtpoliitikud räägivad vastupidist juttu et kui meil on ju seadus olemas milleks siis on vaja soolise võrdõiguslikkuse volinikku me volinik on töötanud viis aastat ja praegu just vahetus ta uue voliniku vastu nimelt eelmine väsis sest tal on võimalus ainult soovitada aga soovitusi mehed ei kuula sest sanktsioone nende täitmiseks ei ole ja praegu on tähelepanu keskmes et kas meil üldse sellist volinikku vaja ju on meil on ju kohus olemas aga kuidas sa tõestad et oma hagi et kohtusse üldse minna ja ma olen kindel et see ei ole mitte ainult eesti probleem see on ma tean ka mitmete teiste eh, riikide probleem mitte ainult uute liikmesriikide probleem ka nende probleem kes on varem liitunud nii et koos arutades koos selle nimel töötades vast siis kui meie lapsed võiksid saada tipptaseme juhtideks on see täiesti loomulik ühiskonna samm. aitäh! Eh, eh, suur aitäh, proua Oviir! nüüd tahaksin anda sõna parlamendisaadikutele. kõigepealt annaksin sõna proua Kumaile ja pidage silmas, teil on kaks minutit. aitäh, mul on hea meel teid siin kõiki näha, sellepärast et ma usun, et te kõik teete väga palju selleks, et sood oleksid võrdselt esindatud. ma arvan, et see raport on väga oluline, sellepärast et selle teemaga peame me tõsiselt tegelema ja täna on juba väga hea algus tehtud. kõigepealt olen ma Anniken Hütfeldti äh, sõber ja ma mäletan, et kui te tegite ettevalmistusi seadusandluse äh, rakendamiseks, siis ma mäletan, et seitsmekümnendatel aastatel oli öeldud, et kui naised ja mehed toimivad sõbralikult koos, siis on vaja rohkem lapsi ja suuremaid, siis on tulemuseks äh, suuremad perekonnad ja äh, meie välisminister oli näiteks kodus isapuhkusel oma pojaga, nii et äh, sugudevaheline võrdõiguslikkus tähendab seda, et ka mehed on lapsevanemad. ja mul on hea meel ka äh, selle ettekande üle, mis me kuulsime Prantsusmaa kohta, sest ma hindan väga teie tööd selles valdkonnas ja on väga kahju muidugi, et minister ise ei saanud tulla, aga ma usun kindlalt, et et eile ministrite kohtumine oli väga oluline, sellepärast et arutatakse konkreetseid selle valdkonna rakendamise plaane. loomulikult ei ole see väga lihtne. mulle tundub, et äh, tulevased eesistujad äh, saavad äh, selles valdkonnas väga hästi hakkama ja Euroopa Liit kakskümmend kakskümmend strateegia on väga vähe vaadanud sugudevahelist perspektiivi. Lissaboni strateegia pani paika väga kindlad limiidid, et mehed ja naised statistikas paistavad erinevatena ja ma arvan, et me peame kindlasti seda statistilist vahet parandama ja sugudevaheline lõhe on küsimus, millesse me peame väga tõsiselt suhtuma, sellepärast et vaesusel on endiselt naise nägu ja me peame seda muutma. kui me räägime ettevõtete juhtidest, siis me peame keskenduma kahele asjale. kõigepealt siis, et see arusaamine, et naised ei ole liidrid, ei ole juhid, ei ole õige ja seetõttu on mul hea meel, et äh, proua Michelle Ferrise uuring näitab, et Prantsuse ettevõtetes on tõepoolest naistippjuhte rohkem ja see tähendab ka seda, et ettevõtetel läheb paremaks. nii et naised lahendavad majanduskriisi, aga mehed on selle põhjustanud, aitäh! Eh, proua Tomson, palun suur aitäh selle suurepärase ettekande eest, mis on meie valdkonnas väga oluline. mina olen pärit Taanist ja Taani võrdsete võimaluste minister osales eilsel kohtumisel ning ütles, et aidake mind kuidagi, nad tahavad kvoodid sisse viia. mina tahaksin, et oleks võrdsus naistele tagatud. ja ta tahab asuda riskiret-, ristiretkele selle vastu, et Euroopa Komisjon seab sisse kvoodid nii et suur aitäh nende huvitavate sõnavõttude eest. mul on mõningad küsimused. ma arvan, Enska Gabrielson konservatiivi väga julge, kui ta kvoodid äh, sisse viis. ma arvan, et äh, Norra kindlasti sai inspiratsiooni Ameerika Ühendriikidest, äh, kui te kvoodid sisse viisite vähemalt on Norra Euroopa esimeseks riigiks, kes seda on teinud. ma mäletan, et te ähvardasite ettevõtteid, et te panete nad kinni, kui nad ei kaasa vähemalt neljakümne protsendi ulatuses nõukogudesse naisi hispaanlased plaanisid seda ka teha, aga nad ütlesid, et ei, me ei saa seda teha, sellepärast et tööpuudus on niigi suur ja me ei saa sellist äh, reeglit äh, rakendada, aga Norras tundub, et asjad on paremad. ja ma tahaksin küsida, et millised meetmed äh, praktikas siis peaks rakenduma? Prantsusmaal näiteks, millised on need meetmed? ma lugesin teie seadusandluse eh, kohta pool aastat tagasi, aga see diskussioon vaikis kuidagi ja tundub, et nüüd te hääletate senatis selle seadusandluse üle ja endiselt töötate selle kallal, millal me siis võime oodata, et need seadused vastu võetakse ja, ja neid ka rakendama Prantsusmaal hakatakse? ja lõpetuseks veel äh, Belgia olukorrast. Äh, te ütlesite või tõite välja need kuus meedet och då har vi tillfälle att få någon... Suur aitäh, proua Tomson. aga palun, proua Kratsa, teie küsimus. suur aitäh ma tahaksin tõepoolest tänada teie tutvustuste eest, te olite äärmiselt konkreetne ja teie informatsioon oli väga huvipakkuv. tahaksin küsida Belgia kui eesistujariigi käest, kuidas te kavatsete Belgiat eesistumise ajal tulla välja nõukogus ka mingi initsiatiiviga või te peate vastavasisulist äh, diskussiooni äh, komisjoniga? nii, nüüd taha, võtaksime nüüd lõppu, kokku selle esimese paneeli osa, palun okay, unfortunately I have to leave pretty soon. kahjuks äh, pean ma kohe varsti lennuki peale kiirustama, et Oslosse tagasi lennata, aga suur aitäh nende suurepäraste kommentaaride ja küsimuste eest. kõigepealt siis äh, Itaalia ettepanekule CV andmebaaside loomiseks. me kakskümmend aastat äh, tagasi äh, seda Norras proovisime, aga see ei aidanud, sellepärast et äh, erasektor seda ei kasutanud, aga need andmebaasid on endiselt olemas. inspiratsioon Ameerika Ühendriigist mõttest ei, eh, ettevõtlussektorile nad kvoote ei rakendanud. meid inspireeris see, kuidas me teistes süsteemides juba kvoote olime eh, kasutanud eh, kaheksakümne kaheksanda aasta seadustest alates. nii et me vaatasime siis samu samu reegleid, kui me rakendasime ettevõtlussektorile kvoodid. Mm, see siis puudutas ka riiklikke ettevõtteid ja eelmisel aastal me eh, võtsime vastu ka seaduse väikeettevõtete jaoks samasuguse, nii et eh, ma ei soovitaks seda. aga meie huvides on pädevus, sest kui nõukogutesse määratakse eh, töötajaid, siis oluline on see, et nõukogudes oleks inimesed seaduse järgi, kes on pädevad, kellel on kvalifikatsioon ja me vaatame kogu rahvastikku, kellel on äh, ülikooli äh, lõpudiplomid ja mitte ainult äh, meeste poolt nendest. sanktsioonide kohta, meie uusi sanktsioone sisse ei viinud. kui me Äh, neid seadusi rakendama hakkasime Norras, sellepärast et üle kolmekümne aasta on olnud meil sanktsioonid selleks, et ettevõtete nõukogusid üldse moodustada, nii et need on siis kolmkümmend aastat juba vanad, aga me lisasime sinna lihtsalt juurde ühe kriteeriumi, aitäh. Eh, aitäh, Prahal. mõnusat kodulendu Oslosse tänan, et te täna meiega siin liitusite ja nüüd tahaksin anda sõna Belgiale kui eesistujariigile, palun. Merci beaucoup pour euh, vos questions. Euh, alors, suur aitäh. La Belgique en tant que telle. Suur aitäh nende küsimuste eest. Que la ministre fournit. Need tegevused, mida ma nimetasin, on ministri, ministeeriumi analüüsitöö tulemus ja neid ka ma tahtsingi teiega jagada. nüüd äh, Belgia vaatepunktist äh, minister mõtleb ka kvootide süsteemi peale või positiivse tegevuse peale, aga see peab olema vabatahtlik ja Belgia valitsus seab sisse töörühma, mis toob kaasa erinevate valitsusministrite koosoleku selleks, et seadusandlusse muutusi teha. me vaatame ka Prantsuse ja Norra näiteid lähedalt, mida, millest täna kuulsime. siis, mis puudutab Belgia eesistumist ja mis meie plaanime teha Belgia eesistumise prioriteediks on äh, pöörata tähelepanu palgalõhele ja tahame palkade võrdsustamisele rohkem tähelepanu pöörata. ja see on ka seotud sellega, mida täna arutame, sellepärast et äh, need järeldused, äh, mille me kokku paneme, põhinevad liikmesriikidel me oleme välja pakkunud, et liikmesriigid kasutavad integreeritud strateegiaid ja kokkuvõtetes ja järeldustes paneme me kirja konkreetsed tegevused, mida need integreeritud äh, tegevused peaksid sisaldama. ja need tegevused äh, kaasavad siis ka kvantitatiivseid meetmeid selleks, et tagada äh, tippameteid ka naistele loomulikult on tegemist poliitilise ja mitte õiguslikult siduva dokumendiga. aga meie arust oli see hea esimene samm selles valdkonnas ja kui kõik läheb hästi, siis võetakse see vastu liikmesriikide poolt kuueteistkümne, kuuendal sete-, detsembril. ja see võib olla siis üks edasine samm. Ehm, suur aitäh! me loodame, et me saame teha sisulist koostööd Belgiaga ka kogu edasise eesistumise aja. suur aitäh teile. nüüd ma annaksin sõna proua Zimmermannile lõppmärkuste tegemiseks. jah, ma saan kiiresti vastata. ma usun, et te saite täie selgusega aru sellest et selleks, et seadus vastu võetaks, peab see Rahvusassambleest liikuma senatisse, täna toimub senatis hääletus. ma väga loodan, et see tulemused jõutakse ka avaldada ja kui see kõik leiab aset, siis seadus jõustub esimesel jaanuaril kaks tuhat üksteist ja loomulikult tuleb seda seejärel rakendama hakata. loomulikult me peame jätkama seda tööd Eh, sellepärast et Rahvusassambleele ja ka senatile osutasid ettevõtted, osutasid ettevõtted survet eh, selleks, et seda ei võetaks vastu nii resoluutsel kujul, nagu seaduseelnõu eh, senatisse jõudis. ja siis ma arvan, et kahe-kolme aasta pärast me võime näha, kas me oleme saavutanud kahekümneprotsendilise esindatuse, sest sest et meie eesmärgiks kaks tuhat seitseteist on ju saavutada nelikümmend protsenti. seega on meil kuus maksimaalselt seitse aastat aega selleks, et jõuda äh, niisuguse esindatuse tasemele, nagu see tänapäeval juba Prantsusmaal on, niisuguseid nagu Norras juba on, see tähendab neljakümne protsendi tasemele ma leian, et novembri keskel sel aastal toimub Euroopa Parlamendis kohtumine, kuhu ilmselt kutsutakse ka meie minister. Ah, toimub arutelu, kes kelle külla kutsub, ilmselt toimub see siis Belgias, see kohtumine mis selle seaduse nimi on, mille te vastu võtsite, muidu ma ei leia seda netist üles. see seadus kannab äh, nime Coupé murd, murd Zimmermann kupee seisab seal lihtsalt sellepärast, et ta on meie fraktsiooni juht ja vahel pea tuleb ka fraktsiooni juhile vastu tulla, kui jutt on mõnest seaduseelnõust. kui me tahaksime saavutada naiste neljakümne protsendilise taseme, siis võib ka rahumeeles selle nimel olla seaduseelnõu autorina teisel kohal. suur aitäh, proua Zimmermann ja ma õnnitlen teid Zimmermanni seaduse vastuvõtmise, eel, eeldatava vastuvõtmise puhul. aitäh, et te tulite meile täna siia esinema. ja ma tahaksin nüüd paluda, et äh, minu kõrval võtaksid kohad sisse paneeldiskussiooni meie avaliku kuulamise teise raundi esindajad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 nii, nüüd me jõuame siis paneeldiskussiooni selle osa juurde, mis käsitleb vajalikke poliitilisi meetmeid selleks, et saavutada naiste ja meeste vahel võrdne tasakaal. kõigepealt tahaksin anda sõna proua Taima Sammanile. tegemist on ametikohtadel tegutsevate naiste üleooperise võrgustiku direktor. aitäh! see on üks väike tehniline probleem ja selles mõttes ma ei saanudki aru, et äh, mina peaksin rääkima, ma tänan teid selle eest, et äh, mind siia külla kutsut-, kutsusite ja nagu öeldud, olen juhtivatel ametikohtadel tegutsevate naiste üleeuroopalise võrgustiku direktor tegemist on eurooplaste, naistega, Euroopa Liidu liikmesriikide esindajatega, kes on erinevatest majandusharudest, avalikust sektorist, nad on ettevõtete juhid või nad tegutsevad finantsmaailmas või täidavad nad juhtivaid ametikohti ülikoolides ma ei tahaks rääkida mitte ainult naiste olukorrast, vaid sellest problemaatikast, millega nad kokku puutuvad. tähendab, mehed võivad teha näo, et perekonnaelu neid ei puuduta, naistel pole võimalik perekonnaelu minetada seetõttu me peaksime ka alati vastama küsimusele, millised võimalused on naistel selleks, et töötada juhtivatel ametikohtadel. me töötame väga paljude äh, partneritega koos, kes on pärit teistest Euroopa riikidest ja Ameerika Ühendriikidest. mida tähendab, et naine töötab juhtpositsioonil, see ei tähenda sugugi seda, et ta töötab ainult direktorite või järelevalve, valvenõukogus võib olla ka järelevalvenõukogu liige, omamata tegelikku võimu. seetõttu tahaksin äh, tõdeda, äh, see üllatas meid endidki, et me kogusime andmeid, konkreetseid andmeid, koostasime analüüse ja tõdesime, et Euroopas on järelevalvenõukogus suhteliselt vähe naisi, aga ka keskastme mänedžeride hulgas on neid väga vähe. me koostasime, on olemas Euroopa Komisjoni vastav andmepank, mille eest ka komisjoni tänan. seal ja lisaks sellele on võimalik äh, maailma majandus äh, indeksi alusel ja sellele, selle aluse, indeksi koostamise aluseks oleva statistika põhjal tõepoolest saada ülevaade, kui palju ja kus on naised esindatud. aga juba neid andmeid kõiki kogudes sai meile täiesti selgeks ja seda tõdesimegi, et meil ei ole piisavalt andmeid selle kohta, kuidas tegelikult on lood sellega kas naised on juhtpositsioonidel või mitte, meil ei ole vastavat adekvaatset teavet. loomulikult äh, me ole, püüame ka selle poole oma tegevuse käigus, et naised saaksid võrdse töö eest võrdset palka. Äh, me kõik teame ka seda, äh, millised saavutused on Norras kuid on äh, väga oluline, et ka nendes, nendes Euroopa riikides, kus seadus on vastu võetud, mis, äh, vastu võetud seadus, mis peaks tagama naiste ja meeste võrdõiguslikkuse juhtpositsioonile, et see seadus ka ellu viidaks. meil on väga oluline jätkata andmete kogumist, et mõista, kus karjääriredelil, millisel astmel ja kui ja mil määral on naised esindatud kuid ikka ja jälle tõusetub küsimus, kus on naised esindatud kõige enam ja mida on võimalik reaalselt ette võtta, et naiste positsioone parandada. siin on juba paljustki räägitud, kuid ma tahaksin siiski rõhutada, et naised on eh, moodustavad kuuskümmend protsenti ülikooli lõpetajatest, järelikult on neil kõrgem haridus aga väga vähe laisi leiame me suurettevõtete direktorite ametitoolilt. seetõttu me peame selle probleemi enesele selgeks tegema enne, kui me kehtestame nõude, et naine peaks kuuluma järelevalvenõukogu koosseisu. on väga tore, kui on olemas öö, äh, positiivseid üle Euroopa näiteid, kuid me peame välja selgitama, kus selle karjääriredeli tee peal naine siiski pulgalt alla kukub. kui te olete näiteks otsustanud jääda, võtta emapuhkust, jääda lapsehoolduspuhkusele, kuidas te siis hiljem jätkate? ja sel perioodil eh, aga ka pärast eh, teise lapse sündi ja siis järjest enam on naised üha vähem tööturul esindatud. naistest eh, kujunevad pereemad ja nende vastutust ja vastutusvõimet ei soovita töökohtadel nii selgelt näha. naise omandatud suutlikkus asjade eest vastutada ei leia tegelikult tööturul rakendamist. ja lisaks sellele, kui naine võetakse eh, tööle, siis tal sünnib laps, siis püütakse esimesel võimalusel temast lahti saada, sest kui tal on juba laps, siis võib laps haigeks jääda, ta ei tule töölegi eh, või siis teine varia-, tema asemel võetakse keegi vallaline või võetakse lihtsalt mingi mees naine tegelikult kaob tööturult ja me peaksime endale vastama küsimusele, kuidas me võiksime säilitada naiste tööturul olemasolu. selles mõttes töötame koos eh, rea ülikoolidega ja ka nende naistega, kes on saavutanud ühiskondlikus ja majanduselus teatava hierarhilise positsiooni. loomulikult eh, me oleme tutvunud põhjalikult ka Norra kogemustega, sest norrakad on teinud kõikehõlmava katse eh, saavutada naiste ja meeste mm, võrdne, eh, võr-, võrdne esindatus juhtivatel positsioonidel. kahekümne, kolmekümne aasta eest Äh, püüdsid naised juba äh, juhtpositsioone kätte võita, neil tuli äh, pidevalt kokku puutuda eelarvamustega, võidelda õiguse eest tulla tagasi tööturule pärast lapsehoolduspuhkust naisel oli vaja tõsiselt eh, jõudu, jõupingutusi teha, sest naised ei ole tegelikult ju nagu mehed, nad soovivad positiivseid elamusi ja nad ei hakka niivõrd trügima, nad öö, eh, soovivad, et nad oleksid tööturul oodatud. varem oli minu kodumaal levinud kurdisaanlus ja öö, eh, jätkuvalt olid kõrgematel, mm, kõrgematel juhtimistasanditel levinud eelarvamuslikud lähenemised, neile tundus, et äh, mõistet kurtisaan võiks tegelikult laiendada naistele tervikuna äh, sageli unustades millist rolli naised ühiskonnas täidavad ja milleks nad võimalik võimelised on on riike kus naised on juhtpositsioonidel ja nagu näiteks USA-s. alati kritiseeritakse Saksamaad, aga tegelikult statistika järgi on Saksamaa naised juhtivatel positsioonidel väga hästi esindatud, samas muidugi on Saksa na, naiste tööhõive määr oluliselt madalam võib-olla kui keskmiselt Euroopas väga palju töötavaid naisi on näiteks Prantsusmaal, naisi, kellel on ka lapsed, neid on kuuskümmend kuni seitsekümmend protsenti. seetõttu kõiki neid momente arvestades tuleb püüda läheneda sellele probleemile kui tervikule ähm, me peame näiteks jõudma jälile, kuidas teha nii, et naine poleks sunnitud otsustama kutsealase karjääri ja pereelu vahel, kuidas ta saaks ühitada need kaks tegevust ja ja niisuguse ühitamine on tegelikult võimalik nendes liikmesriikides, kus on piisavalt äh, lasteaiakohti. ma tahaksin rääkida üleeuroopalisest direktiivist, mis eeldab, et võrdse töö eest tuleks tasuda võrdset palka. see on tore, et niisugune direktiiv vastu on võetud, aga seda, see direktiiv ei ole tegelikult sugugi mitte kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides rakendunud mul on tegelikult sellest teemast paiguti keeruline rääkida, loomulikult öö, on see väga huvipakkuv, ent see-eest äärmiselt komplitseeritud teema. ja meil ei ole loomulikult ka mingeid universaallahendusi. me võime vastu võtta kõikvõimalikke seadusi, kuid kui meil puuduvad kontrollimehhanismid, siis me ei saavuta püstitatud eesmärke, siis jääv, sa jäävad seaduse tekstid pelgalt paberiks ja äh, kui kontrolli ei teostata, siis ei olegi võimalik aru saada probleemi ulatusest ega saavutada seda, et seadus tõepoolest toimima hakkaks. järgmine teema on haridus on olemas väga palju eelarvamusi, on, need ei ole levinud mitte ainult meeste, vaid ka öö, naiste hulgas. kui inimesed soovivad, kui naine soovib haridust omandada öö, ja omandada erialal, mida püütakse ebatüüpiliseks naiste jaoks, siis tuleb teda julgustada selleks et ta otsustaks selle nõnda öelda traditsioonilise meeste eriala kasuks. sellega seondub ka rollimudelite küsimus. jah, selge on see, et äh, rollimudeleid tuleb muuta selleks, et äh, noored äh, neiud suudaksid ennast identifitseerida püstitatud eesmärgiga ja leiaksid ühiskonnas eh, selle eesmärgi poole liikumisel toetust. samas on ka oluline, et toimuks avalik-õiguslik arutelu. et see toimus, toimuks ka ettevõtetes. ma töötasin kaua, täna on mul advokaadibüroo, aga ma töötasin pikka aega ühe Ameerika ettevõtte heaks. olen prantslane. kultuurilised erinevused Ameerika ja Prantsuse kultuuri vahel on küll väga suured. aga sellele vaatamata oli erakordselt huvitav näha, kuidas üks Ameerika ettevõte toimib ja kuidas seal saavutati nii mõneski asjas tasakaal. meil läks aega selleks, et sellesse ettevõttesse integreeruda, kuid me tõdesime, et isegi sõbralikust suhetest tuleb vahel meestega loobuda selleks, et ennast kehtestada ja Ameerika ettevõtetes jälgitakse meeste nas-, naiste tasakaalu. ameeriklaste diskrimineerimisvastased seadused öö, on selleks tõukeks, mis lubavad naistel ennast senisest enam identifitseerida juhtpositsioonile jõudmise võimalikkusega Eh, need seadused on osutunud väga tõhusaks. Eh, on oluline, et nende seaduste ellurakendamisel valitseks sotsiaalpoliitiline surve, et ühiskond oleks huvitatud nende seaduste elluviimisest. Eh, ja on väga oluline, et ettevõtte tasandilt liiguks see teema kogu ühiskonda ma töötasin muuseas Microsoftis. see oli väga oluline teema Microsoftis, sooline äh, mitme, mitmekesisus äh, oli võtmeelemendiks ja see toetas äh, inimeste, Microsofti töötajate loovust. igal juhul peab kujunema võrgustik, kontaktid eh, nendega, kellega sa tavaliselt ei kohtu. ma võin nimetada kaht ettevõtet, kes olid valmis meie võrgustikuga liituma selleks, et välja tööt-, et kasutada võrgustikku kui ettevõtte sisekliima, sise ettevõtte sisemist poliitikat kujundavat vahendit. et sel kombel ühe ettevõtte raames põhimõtteliselt ennast paika panna, et näidata, et äh, selle võrgustiku kaudu, et tegemist on nende ja nende naistega, kellel on reaalne potentsiaal. ma rääkisin juba naiste rollimudelitest seda me arutasime ka eelmise diskussiooni käigus, see on kindlasti väga oluline. proua komisjoni esinaine jätkab, tänan. proua Samman, annaksin sõna proua Irene Natividadile, kes on ülemaailmne naiste tippkohtumise president ja ta on Ameerika Ühendriikidest. tema ju on Okay. Uh, thank you very much, Madam Chair, for suur aitäh, proua esinaine, selle võimaluse eest rääkida selles komisjonis, see on mulle väga südamelähedane teema. Nendele teie hulgast, kes ei tea, mis asi on ülemaailmne naiste tippkohtumine, siis viimase kahekümne aasta jooksul on sellised tippkohtumised aset leidnud selleks, et leida võimalusi, kuidas kiirendada naiste majanduslikke võimalusi ja kolmteist aastat oleme viinud läbi ka uurimusi äh, naistest tippjuhtide kohta üle, ilmselt sellepärast, et koguda kokku informatsioon selle kohta, mis toimub äh, naistega tööturul. me alustasime üheksakümne kaheksandal aastal ja ainult üks organisatsioon maailmas tol ajal viis läbi äh, neid uuringuid ja seetõttu hakkasimegi uurima Ameerika Ühendriikide suurimaid äh, ettevõtteid. ka Maailmapangaga oleme me koostööd teinud selleks, et uurida tippjuhtidest naisi kogu maailmas, sellepärast et ettevõtete nõukogudes töötavate naiste arvu keegi enne seda ei teadnud. tahtsime lihtsalt teada saada, äh, kus, äh, millistes ettevõtetes naised üleilmselt töötavad ja meie jaoks oli üllatav see, et meil on nüüd olemas kahekümne kuuest eri allikast äh, infot viiekümne ühe riigi kohta ja selle uuringu tulemusi ma täna teile tutvustangi. see ei näita ainult, äh, kus naised on, aga mida teevad maailma riigid selleks, et äh, ettevõtete nõukogudesse rohkem naisi tööle saada. kuidas Euroopa selles valguses paistab? nagu te näete, veidike raske on seda slaidi näha, sest tuled põlevad, aga äh, kui te seda tabelit vaatate, siis te näete, et Euroopas on suur vahe. Norras on naiste esindatud üle neljakümne protsendi, äh, Rootsis kakskümmend üks koma üheksa ja kõige madalamal astmel on meil Itaalia, Itaalia, Portugal ja Küpros, kus nõukogudes on esindatus naiste poolt kolm protsenti. nii et Euroopa pilt paistab päris hea üldiselt, aga kui vaadata neid suuri lõhesid, siis ei ole pilt väga ilus, sellepärast et enamik eh, Euroopa riike, eh, Euroopa riikides on alla kahekümne protsendi ettevõtete nõukogudes naisi. kuidas Euroopa paistab eh, silma te teiste riikide võrdluses? väga hea tegelikult. kui me vaatame regionaalseid erisusi, siis esimene tabel siin näitabki, et Euroopas on üksteist koma üheksa protsenti keskmiselt naisi ettevõtete nõukogudes ja Ameerikates üheksa. nüüd on juba liiga pime saalis. no olgu. ma pigem tahaksin, et teie näeksite neid tabeleid ja ma püüan siis pimedast teile seda ettekannet pidada. Äh, niisiis, vahed on siin suured, üksteist koma üheksa protsenti on Euroopas esindatus, aga Euroopa sees, nagu ma ütlesin, on ka see lõhe suur, sellepärast Itaalia, Portugal ja Küpros on siin kolm protsenti ja Norra nelikümmend protsenti, aga kui me võrdleme seda Ameerikatega, kus on see vastav arv üheksa koma üheksa protsenti, siis Ameerika Ühendriikides on see viisteist protsenti ja kaheksa protsenti Mehhikos Aasia va- ja Vaikse ookeani piirkond on kuus koma viis protsenti, Filipiinid on äh, seal kõige eesrindlikumad ja üks koma neli protsenti ainult on Jaapanis naiste esindatus nõukogudes ja siis Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika, neliteist protsenti on siin Iisraelis see number ja Saudi-Araabias kolm protsenti nii et ei ole tegelikult oluline, kas, millist maailma piirkonda te vaatate, kas Jaapanit, Ameerika Ühendriike või Euroopat, aga naiste esindatus tippjuhtide hulgas ettevõtetes on täiesti minimaalne kõikjal. nii et äh, lugu ei ole mitte väga tore, võib-olla siin kangelased on ainult Rootsi ja Norra, aga üldiselt kangelasi selles loos väga palju ei ole. ja mida siis riigid on ette võtnud? kuulsite juba eelneva paneeli kohta Norra ja Prantsusmaa kogemustest ja nende püüdlustest kasutada kõige populaarsemaid strateegiaid, siis kvootide strateegiaid. vaadake seda eh, pilti siin vasakul pool, näete te riike, kus on kvoodid juba vastu võetud või ette pandud eh, aktsiaseltside ja osaühingute puhul. Eh, siin on Norra Hispaanias on see juba seaduseks saanud, Islandil võeti see just vastu ja Prantsusmaa ja Hollandil on ka äh, äh, see juba, arutatakse seda seadusandlust. see tähendab ka seda, et tippjuhtide hulgas peab olema kolmkümmend protsenti on see kvoot siin teises tulbas on riigid, kus riigiettevõtetes on juba kvoodid olemas. Iisraelis alustati seda juba üheksakümne kolmandas aastas. alates sellele järgnes Lõuna-Aafrika üheksakümne kuuendal aastal. see oli aparteidi järgne protsess, et lõuna-aafriklasi rohkem erasektorisse äh, tööle kaasata, aga vaadake näiteks siin Taanit, Soomet, Islandi ja äh, Iirimaad see küsija, kes Taanist oli siin enne, nad peaksid teadma, et juba riigiettevõtetes kvoodid kehtivad. riigiettevõtted on väga suured ettevõtted, on lennuettevõtted, energiaettevõtted, vahel nafta ja naftaettevõtted ja nii edasi Saksamaal ei ole föderaaltasandil mm, olemas sellist äh, seadust, aga kohaliku omavalitsuse kvoot on olemas näiteks äh, Nürnbergis, näiteks äh, Berliinis. nii et äh, kohaliku omavalitsuse ja väikelinnade kvoodid on paigas. Kanadas ei ole ka föderaalkvooti, aga Quebec'i provintsis, kes on püüdnud ka Kanadast lahku lüüa, on viiekümne protsendile kvoot. ja seal on juba nelikümmend koma üheksa protsenti naiste esindatus. Belgias, nagu te ütlesite, äh, ennem on föderaaltasandil see ettepanek tehtud ja ka Kanadas. tahtsin teile lihtsalt näidata seda tabelit selleks, et anda ülevaade sellest, kuidas tegemist on globaalse fenomeniga, aga see on väga domineeriv äh, Euroopas. miks siis Euroopas kvoodid nii populaarsed on? esiteks sellepärast, et see tõesti toimib. kas teile meeldib see sõna kvoot või mitte, aga kui te tahate Äh, tõepoolest näha protsendi kasvu, siis seadusandlik tingimus on see, mis möö-, mis töötab. teine punkt on see, et Norra on juba seda teinud, see on väga oluline argument, äh, sest Norra näide näitab, et edu on võimalik saavutada. Nad leidsid äh, need naised, kes siis ettevõtetes, nõukogudes töötaksid ja tegelikult äh, ettevõtlus jätkus sama edukalt edasi, kuigi ettevõtjad ise ütlesid, et tegelikult kaos tekib siis, kui me seame sisse kvoodi ja paneme nelikümmend protsenti naistest nõukogudesse töötama. edasi, Euroopale meeldib see sellepärast, et eh, kvoodid on juba väga levinud eh, poliitiline meetod. aga nüüd kvoodid rakendatakse lihtsalt eh, avalikust sektorist erasektorile. edasi on Euroopas Äh, väga palju riigile kuuluvaid ettevõtteid, see tähendab seda, et valitsusel ja riigil üldiselt on kõvem hääl, äh, kuidas ettevõtete nõukogusid äh, moodustatakse. ja sellepärast on kvoodid nüüd Euroopas nii populaarsed. ja ma ütleksin, et oleks tore, kui Euroopa Parlament saaks ka selle trendi osaks, sellepärast et mina arvan, et Euroopa ületab siin mitte ainult Ameerika Ühendriike, aga teisi riike ka, sellepärast et tippjuhid siin regioonis saavad olema naised. ja kui teie oleksite eh, sellel osas liidrid, siis te mõjutate ka teisi riike, nagu näiteks Ameerika Ühendriike, et mida teha selleks, et ettevõtete nõukogudes oleks rohkem naisi. Eh, mis on siis strateegia erasektoris? mida te näete siin eh, oleme äh, sisse seadnud ettevõtete juhtimiskoodakseid, mis äh, näeksid ette, et sooline mitmekesisus nõukogudes on oluline tingimus, et börsile minna ja et see on hea juhtimispraktika alus. Soome oli kõige esimene riik kahe tuhande kolmandal aastal, kes ütles, et sooline mitmekesisus nõukogudes on hea ettevõtte juhtimispraktika osa kahe tuhande kaheksandal aastal nad isegi muutsid sõnastust ja ütlesid, et see on, rõhutasid sõna sooline selles aspektis, aga te näete siin, et ka Rootsi, Holland, Belgia ja Saksamaa on täpselt samamoodi äh, juhtimiskoodeksitesse selle soolise mitmekesisuse äh, tingimuse sisse pannud. aga mõningatel nende hulgast on ainult äh, soovitatav see, aga teistes on see tingimus. et äh, kui nõukogudes ei ole soolist mitmekesisust, tuleb ettevõtetel seletada, miks see nii ei ole. see on niimoodi Saksamaal ja ka Belgias nii et seal on vajalik ettevõtetel jagada ka informatsiooni oma aktsionäridele, kellest nende nõukogu koosneb ja miks ei ole äh, soolist mitmekesisust ka Ameerika Ühendriikides on nüüd äh, nõudlus, et aastaaruannetes oleks see soolise mitmekesisuse mm, aspekt äh, kajastatud. kahe tuhande esimene, üheteistkümnendast aastast ka alates äh, Austraalias need börsile noteeritud ettevõtted peavad ütlema, milline on nende naiste tööhõive protsente selles ettevõttes, kui palju on naisi nõukogudes ja, ja keskastme juhtide hulgas ning samamoodi peavad Austraalia ettevõtted äh, ütlema, mida nad teevad selleks, et naiste hulka äh, nendel tasanditel suurendada. täna öeldi siin ka et kuidas saada ettevõtete nõukogudesse naisi kõik need uuringud, mis on peamiselt Ühendriikidest ja Euroopast, aga täpselt samamoodi ka Türgi ja Vietnami uuringud viitavad sellele, et mida rohkem on tippjuhtide hulgas naisi ja mida rohkem on ettevõtete nõukogudes naisi, seda parem on ettevõtete kasumlikkus. Äh, nii investeeringute pealt äh, tagasitootmine, äh, aktsiate väärtuse kasv ja kasumlikkus niisiis on juba täiesti laiaulatuslikke uuringuid tehtud selleks, et äh, ettevõtete kasumlikkus on juba paranenud, aga probleem on selles, et eraettevõtjad seda väga ei hinda. väga palju on ülikoole, kes on viinud läbi uuringuid ja professorite hulgas tõepoolest uuringut viiakse läbi ja tavaliselt äh, need teadlased ütlevad, et äh, sain artikli avaldatud, rohkem pole vaja midagi teha. aga ka McKinsey näiteks on viinud äh, uuringuid läbi, aga need suured uuringu läbiviijad ettevõtted on tavaliselt ka meedia kaasanud sellesse protsessi ja meedia kindlasti peaks olema üks ettevõtete teavitaja, et ettevõttele on majanduslikult kasumlik, kui ettevõtete nõukogudes on rohkem naisi. küsimus ei ole hariduses ja investeeringute taastootmises, aga kui te palkate naisi, siis te investeerite oma ettevõttesse. mis oleks hea kvoodiseadus? ma olen väga palju võidelnud oma äh, riigis ja ka ülemaailmselt äh, see, naiste õiguste eest. eesmärgid ei tööta. nagu proua Zimmermann ütles, hea tahe on hea asi, aga vaja on seadusi. ja mida siis heasse seadusesse peaks kaasama? ma jagan seda tänase komisjoniga sellepärast, et ma arvan, et see on hea soovitus äh, Äh, kui te tahate kvootide teed minna, siis on vaja kindlasti rakenduskava. sest mõningad kvootide seadused äh, ei ole praktikasse hästi rakendunud. Norras oli edu sellepärast, et rakenduskava oli juba paika pandud, kuidas täpselt kvoodid töötavad. teine asi, on vaja ressursse, ei ole võimalik võtta seadust vastu ja mitte tagada finantseerimist. raha on vaja äh, selleks, et jagada seda rakendavale ministeeriumile. sanktsioonid peavad olema tugevad karistusmeetmed, sellepärast et karistusmeetmetega seadus on, on ka hammastega seadus. mitte keegi ei järgi seadusi sellepärast, et seadus on hea, poliitiline tahe peab olema selleks. Norras olid kolm valitsust, kes töötasid selle nimel, et kvootide seadus töötaks. niisiis on vaja head poliitilist tahet kõikide koalitsioonipartnerite poolt, et asi tõesti toimiks. edasi on vaja paika panna tähtajad ja tähtaegadest peavad kõik kinni pidama. ja ma olen väga uudishimulik, et mis Prantsusmaal täpselt hakkab juhtuma, kui äh, kui seadus jõustub. kvalifitseeritud naiste jaoks on vaja andmebaasi andmebaasi nende naiste jaoks, kes on valmis töötama nõukogudes ja lõpetuseks on vaja koolitust, koolitust nii meestele kui naistele juhtimisküsimuste alal, sellepärast et nii naised kui mehed kogu maailmas seisavad uute väljakutsete eest ja tänasest majanduskriisist saame välja tulla ainult siis, kui me mitte ainult ei vaata seadusi, vaid me vaatame neid inimesi, et kes neid muutusi hakkab äh, sisse viima. eriti just rahvusvaheliste ettevõtete puhul on see nii. Nad mõjutavad töötajaid kõikides maailma osades, riikides. ja seetõttu peab ka naistel olema võimalus nõukogu tasemel oma hääl kõlama panna, kuidas asju muuta. aitäh! Eh, suur aitäh! tahaksin anda sõna järgmisele kõnelejale Ameerika Ühendriikidest, nimelt Elizabeth Benhamile, kes on ärimaailmas tegutsevate ja professionaalsete naiste rahvusvahelise föderatsiooni president, palun. lugupeetud esineja, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed kõigepealt lubage tänada Euroopa Parlamendi naisõiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni selle eest, et te olete mind täna siia kõnelema kutsunud tõepoolest, minu jaoks on väga suur au ja privileeg, et saan teiega rääkida, tehes seda rahvusvahelise ärielus tegutsevate ja professionaalsete naiste föderatsiooni nimel, mida lühendatakse PPV ja ehm, see mõjutab äh, väga äh, paljusid naisi, kes töötavad ärimaailmas tegemist on vabaühendusega, mis käesoleval aastal saab kaheksakümne aastaseks tegutseb üheksakümne kuues riigis, kokku siis viies regioonis, tal on rohkem kui kolmkümmend tuhat liiget ja mul on väga hea meel olla selle organisatsiooni president, ma olen kahekümne esimene president. me oleme ÜRO juures ähm, konsultandi staatuses ning rohkem kui kuuskümmend aastat oleme andnud erinevaid nõuandeid naisõiguste, naisküsimuste kohta, eriti äh, selle kohta, mis puudutab sugudevahelist võrdsust viimasel kümnendil on äh, naiste elu töökohal väga palju muutunud, kuid äh, töökoht on ikkagi pigem meeste pärusmaa. naiste elu on äh, viimastel aastatel väga palju muutunud, kuid töökohal valitseb endiselt ebavõrdsus. hiljuti avaldati McKinsey üleilmne uurimus, kus räägitakse sellest, kuidas naised jõuavad või ei jõua kõrgetele töökohtadele ning seal näidatakse, et enamik tegevjuhte usub, et kui esindada mõlemad sood, siis läheb ettevõttel rahalises mõttes paremini, kuid sellest hoolimata ei toeta ettevõtted naiste palkamist seitsekümmend protsenti inimestest usub, seitsekümmend kaks protsenti usub, et ettevõttes sugudevahelisel võrdsusel ning rahalisel edukusel on selge omavaheline seos. ning nende inimeste arv, kes nii arvab, kasvab isegi majanduskriisi ajal. kuid ettevõtted ei ole suutnud äh, lahendada seda probleemi, et naised on kõrgetel ametikohtadel alaesindatud ja see ei ole tegelikult üllatav, sest uurimus näitab, et äh, sugude võrdne esindatus ei ole enamiku ettevõtete jaoks eriti oluline ning äh, et äh, ettevõtted järgivad sugude võrdsuse poliitikat väga erineval moel. ja need põhjused näitavad, et tegelikult võib öelda, et rohkem on parem. ettevõtetes, kus sugudevaheline võrdsus on strateegilises mõttes olulisem ja kus aetakse vastavat poliitikat, ütlevad tegevjuhid, et ka ettevõtte juhtimine läheb paremini, et seda juhitakse mitmekesisemal moel. ettevõtete töötajate hulgas, kes küsimustele vastasid, ütlesid kõik, et sugudevaheline võrdsus kuulub kolme tähtsama küsimuse hulka ning kõikides ettevõtetes kokku leiti Äh, vaid kolmekümne kahe protsendi punktine vahe nende vahel, kes ütlevad, et äh, naised ähm, ei ähm,, leiti väga väike vahe nende hulgas, äh, kes ütlesid, kui paljud naised peaksid olema millistel ametikohtadel. väga paljud tegevdirektorid ja kõrge taseme juhid toetavad naiste palkamist ja jälgivad praegu, milliseid programme on selle hõlbustamiseks vastu võetud. erinevad raportid väga erinevatest ettevõtetest näitavad, et tegelikult võivad kõik ettevõtted kokkuvõttes parandada nii sugudevahelist võrdsust kui ka lõppkokkuvõttes seda, kuidas ettevõttel läheb väga kõrgeks prioriteediks peetakse loomulikult seda, et rohkem naisi toetaks, töötaks kõikidel kõrgetasemelistel äh, ametikohtadel ning kui naiste palkamist kõrgetele kohtadele peetakse kolme kõige tähtsama küsimuse hulgas olevaks, Äh, siis on tegelikult ju üllatav, et ainult viisteist protsenti C-taseme ametikohtadest on täidetud äh, naistega. kuuskümmend neli protsenti äh, inimestest, ähm, kes küsimustikule vastasid, ütlesid, et neid naisi peaks olema rohkem. lisaks sellele on näha ka geograafilisi erinevusi Need, kes elavad Aasia ja Vaikse ookeani regioonis, ütlevad, et sugudevaheline võrdsus kuulub kümne tähtsama küsimuse hulka, vastavalt siis kolmkümmend viis ja kolmkümmend neli protsenti. Ladina-Ameerikas leiab ainult kakskümmend üks protsenti kõikidest vastanutest, et nende ettevõte, et nende ettevõte peab sugudevahelist võrdsust kümne tähtsama küsimuse hulgas olevaks ja Euroopas on selliseid isikuid kakskümmend seitse protsenti ning Põhja-Ameerikas kakskümmend kaheksa olen reisinud väga paljudes riikides, osalenud erinevatel konverentsidel ning eh, hiljuti eh, käisin ka APEC-i naisjuhtide võrgustikukonverentsil eh, Tokyos, Tokyos ning kõigis neist, kõigis neis konverentsides olen kuulnud seda, et ettevõtted ei tegutse piisavalt kiiresti. Põhjamaade eeskuju näitab meile, et meil on võimalik saavutada paremaid tulemusi nii tasakaalu kui kvootide hulgas just nimelt äh, kriitiline mass, mida me vajame, toob kaasa tõelised muutused ja kui äh, kõrgetel ametikohtadel töötab äh, piisavalt palju naisi, siis tulevad ka muutused, mida me otsime, aktsepteerimine ja tõeline mentaliteedi muutumine. siis hakatakse rohkem naisi ja siis pääseb rohkem naisi kõrgetele ametikohtadele ja neid edutatakse kiiremini kvoodisüsteem on osutunud edukaks ja me võime seda süsteemi pidada meetodiks, mille abil tuua kaasa kauaoodatud muudatus, mis äh, tooks kaasa selle, et naised liiguvad ametiredelil äh, järsult ülespoole. see, mida meie ühiskonnad kõige rohkem äh, vajavad, on see, et sugudevaheline tasakaal oleks nähtav ettevõtte kõikidel tasanditel et äh, rohkem naisi oleks ka tippjuhtide hulgas ja et naised juba enne direktoriks saamist äh, leiaksid piisavalt äh, palju motivatsiooni ja koolitusvõimalusi. kõige tähtsam ongi leida vajalik, ähm, vajalik murdepunkt. kui direktori hulgas on vähemalt kolm naist, siis suudavad nad otsuseid juba ka mõjutada. Austraalias Austraalia börsil on äh, sugudevaheline võrdsus äh, võetud äh, ettevõtte töökavasse, millega nähakse ette, et kõik poliitikad peavad olema sugudevahelist võrdsust taotlevad ning alates järgmisest aastast peavad kõiki nende poliitikate teostajad ise jälgima selle eesmärgi täitmist lisaks tuleb avaldada andmeid selle kohta, kui palju naisi töötab kõrgetel ametikohtadel. ILO on leidnud, et majanduskriisi tõttu on peaaegu kaheksakümmend koma seitse miljonit naist kaotanud töökoha. Need naised, kellel töökoht veel on, saavad keskmiselt vähem palka kui mehed, kuigi teevad samaväärset tööd Äh, palgavahe äh, meestega on selline, et naine saab seitsekümmend kuni üheksakümmend protsenti keskmisest äh, meesterahva palgast. alates kahe tuhande seitsmendast aastast on ähm, naiste ja meeste vahelise palgalõhe kadumine muutunud aeglasemaks, aeglasemaks seda majanduskriisi tõttu ning paljudes kohtades on palgalõhe isegi suurenenud. PPV International äh, juhib üleilmselt võrdse palgapäeva äh, teadlikkuse kampaaniat selleks, et inimesed neist erinevustest rohkem teaksid. aga meil on vaja ka selliseid põhimõtteid, mis aitaksid ettevõtetel ähm, eesmärki täita, eesmärgiks on naistele suuremate võimaluste andmine Neid küsimusi on võtnud arutada ühiselt UNIFEM ning ÜRO üleilmse naistele võimaluste andmise põhimõtete töörühm ning eh, neid põhimõtteid ja seda ühistööd soovime meie omalt poolt eh, tutvustada kõigile läbi oma globaalse võrgustiku. meil on seitse põhimõtet eh, selle kohta, kuidas naistele anda paremaid võimalusi töökohal, turul ning Ähm, ärielus ning äh, ühiskonnas. siin äh, hulgas on mitmeid erinevaid meetmeid, näiteks äh, mis puudutab ähm, ettevõtte juhtimist, esindatust nõukogus, võrdseid võimalusi ja mittediskrimineerimist, turvalisust ja tervishoidu töökohal, ligipääsu haridusele ja väljaõppele, ettevõtte arendust ning toetust naissoost ettevõtjatele ning samuti juhi rolli ühiskonnas ja naiste paremat kaasamist Need seitse põhimõtet aitavad ettevõtetel paika panna teetähiseid ning äh, lä vastu võtta läbipaistvaid protsesse selleks, et mõõta ähm, edu, mõõta edusamme äh, sugude võrdõiguslikkuse saavutamise suunas. meie organisatsioon viis läbi aastapikkuse konsultatsiooniprotsessi ning äh, pärast seda võttis vastu need põhimõtted selle aasta märtsis ning neid põhimõtteid äh, oleme me kogunud erinevatest ettevõtetest ja väga erinevatest sektoritest. Need näitavad, et on võimalik äh, võtta ennast äh, tõestanud praktilisi ja kättesaadavaid meetmeid, mis meid kõiki aitavad. ja me püüdleme jätkuvalt selle poole, et nii avalikus kui erasektoris saavutatakse meeste ja naiste vaheline võrdsus. me oleme välja toonud äh, ka parimad äh, tavad, nende hulgas on näiteks mõõdetavad eesmärgid, ähm, mille abil on võimalik sugudevahelise võrdsuse poliitikat paremini rakendada. me töötame kõikjal äh, maailmas, viime läbi ümarlaua arutelusid tööstuse esindajatega, ärimaailma ja valitsusorganisatsioonidega ning ähm, kogume erinevaid parimaid tavasid, mida seejärel levitame läbi oma veebilehe. tegevdirektorite toetusavaldus naistele õiguste andmise põhimõtetele anti välja selle aasta juunis New Yorgis ning äh, selle mõte oli luua mehhanism, läbi mille saavad ärijuhid teada anda oma kavatsusest tugevdada jõupingutusi naistele õiguste andmiseks ning samuti kavatsusest kasutada meie põhimõtteid. tänaseks on kaheksakümmend tegevdirektorit neile põhimõtetele alla kirjutanud, mis näitab, et äh, sugudealase võrdõiguslikkuse töö ei ole mitte ainult äh, õige töö, vaid äh, et see on kasulik ka ettevõtetele endiselt on vaja teha väga palju tööd selleks, et lahendada sugude äh, vahelise võrdsuse probleemid, äh, seda nii ärimaailmas kui äh, kaubanduses, ja selleks, et toetada naisi töökohal, ärielus ja ühiskonnas. selleks, et naised võiksid realiseerida oma täius, täieliku potentsiaali tänapäeva teadmistepõhises ühiskonnas ning ähm, osaleda täielikult majanduselus kõigis sektorites, ja kogu majandustegevuse lõikes on väga oluline ka jätkusuutliku arengu suhtes see aitab tõsta naiste tootlikkust ja tugevdab majandusruume peale selle tuleb märkida, et aastatuhande arengueesmärke pole võimalik täita, kui me naistele rohkem võimalusi ei anna. käisin kahe tuhande kümnenda aasta ÜRO erasektori foorumil, kus arutati aastatuhande arengueesmärke ja mida juhtis ÜRO peasekretär Ban Ki-moon, kuhu oli kogunenud umbes kolmsada riigijuhti, tippjuhti, kodanikuühiskonna juhti ning ÜRO agentuuride juhte. ja mul oli väga hea meel näha, et erinevad maailma liidrid ning ärijuhid ärielujuhid on kokku leppinud üleilmsetes strateegiates ja tegevuskavades, millega äh, sugudevahelist võrdõiguslikkust edendada. mitte kunagi varem ei ole me näinud, et rahvusvahelised sidusrühmad tunnistaksid naiste majanduslikku tähtsust äh, sellisel määral ja tunnistaksid ka, et meil on vaja äh, poliitikat, mille abil naised oma potentsiaali võiksid realiseerida. lõppkokkuvõttes soovin öelda, et me peaksime kindlaks määrama, mida tähendab ligipääs töökohale ja leidma meetodid ja vahendid mitte aga vastupidi. kui me oma tööd korralikult ei tee, siis läheb kõik lihtsalt vanaviisi edasi. meil on vaja muuta kultuuri töökohtadel, meil on vaja jätkusuutlikku pühendumist äh, üksikisikule kõigil organisatsiooniliste, kõigil organisatsiooni tasanditel ning mehi ja naisi tuleb kohelda võrdselt meil on mitmeid poliitilisi meetodeid, mille abil sugude võrdõiguslikkust äh, edendada, seda nii töökohal kui mujal ligipääs selgelt äh, dokumenteeritud äh, naistalentidele ning sellise andmebaasi alalhoidmine on väga oluline ja see aitab kaasa ka meie üleilmsetele jõupingutustele kõigi naiste nimel, et sugudevahelisest võrdõiguslikkusest saaks reaalsus. kui äh, sugudevaheline võrdsus on meie sünniõigus, miks me peaksime siis leppima millegi vähemaga? suur aitäh! Mrs Benham och jag... suur aitäh, proua Benham. ma tahaksin tänada selle paneeli kõiki külalisi teie erakordselt huvitavate ettekannete eest. nüüd annaksin sõna parlamendisaadikutele. ma loodan, et me võime esitada ka küsimusi, et te saaksite oma lõppkok-, kokkuvõtvates märkustes nendele vastata. nüüd annan sõna kolleeg Jakodakisele. ta on täna kolleeg Seskova asemel, kes on meie fraktsiooni variraportöör. palun. jah siin ma räägin tegelikult äh, proua Andrea poolt, oma kolleegi poolt, kes jäi kahjuks lennujaama kinni. ta on selle raporti vaade, on sellel teemal väga tõhusat tööd teinud. loen selle lihtsalt sõna otseses mõttes ette, kuigi tegelikult tahaksin ka oma kommentaare lisada. niisiis. peaks julgustama seda, et naisi naised oleksid tipp-positsioonidel paremini esindatud, aga peame tunnustama ka seda, et tööandjatel peab olema paindlikkus, keda nad tahavad palgata. Tšehhi Vabariigis on tippjuhtide hulgas üheksa koma kaks protsenti naisi. see on üsna lähedal üks, üheteistkümnele protsendile, mis on Euroopa Liidu keskmine. viimastel aastatel on olukord paranenud, aga endiselt on see protsent väga madal põhimureks on siin, et naiste ees ei peaks olema tõkkeid, kui nad on juba tipptasandile jõudnud. näiteks kui naine otsustab saada emaks, siis peaks tööandja äh, ka pakkuma enda poolt välja vajalikud äh, tööajad, siis tähendab osaajaga äh, tööd pakkuma kodus töötamise võimalus, äh, lastehooldusasutused, samamoodi võimalused äh, rinnaga toitmisest töökohaks ja nii edasi. et naised ei peaks sundkorras võtma emapuhkust, seetõttu on oluline, et naistel oleks valik ja et meil oleks olemas äh, kohased tingimused selleks. poliitilised prioriteedid tuleb paika seada ja seda saame kõige paremini teha nii, kui sidusrühmade äh, mõttemalle muuta. otsuse tegemisel on oluline ka see, et näitame, äh, teeme naised meedias nähtavamaks. kvootide kasutamine, et naisi tuua rohkem tippjuhtide hulka, peaks äh, olema midagi, mida me väldime üks põhjusi, miks naiste esindatus tippjuhtide hulgas on väga väike, on see, et naised on ise teinud sellised otsused, sest äh, paljud naised otsustavad äh, pigem perekonna kui karjääri kasuks. Nad äh, jätavad oma karjääri ootele ning keskenduvad sellele peale seda, kui lapsed on suured. nagu juba enne öeldud, siis paindlikkus ja võimalused on väga olulised, et laste hoole oleks korraldatud nii kodu sees kui kodust väljaspool. ja ma arvan, et Andre lisab siia veel kommentaare juurde ja mina hoian eh, enda omad komisjoni jaoks, aitäh! suur aitäh, proua Jakudakis! loomulikult oleme väga põnevil, mida on öelda Euroopa Komisjonil Euroopa Komisjon esitab proua Bankier. proua Bankier on võrdsete võimaluste peadirektoraadi üksuse juhataja. suur tänu, proua esimees ja suur aitäh ka Euroopa Parlamendile, et kutsusite mind komisjoni esindajana tänasele kuulamisele naised ja juhtpositsioon ärimaailmas. komisjoni arust on see väga oluline teema. teen lühidalt, sellepärast et pärastlõuna on olnud pikk, kuulsite palju huvitavaid ettekandeid ja need, mida mina kuulsin, on kindlasti tõstatanud äh, juba täna enamus olulisi teemadest. tahaksin keskenduda äh, sellele, kuidas komisjon näeb eh, naisi ja juhtpositsiooni ärimaailmas ning mida komisjon teeb selleks, et eh, puudujääke korvata selles valdkonnas. tahaksin alustada kahest eh, arvnäitajast selle kohta, kuidas naised täna Euroopas on kajastatud tänases Euroopas, on üks igast kümnest nõukogu liikme, liikmest naine. üks kümnest siis. niisiis kümme protsenti nõukogude eh, siis järelevaatavate eh, suurte ettevõtete nõukogu liikmetest on kümme protsenti naistest. ja ainult kolm protsenti nende nõukogude juhtidest on naised. nii et te näete, et eh, need arvud on üsna murettekitavad. ja murettekitavam on veel seegi, et me ei näe, et asjad paraneksid. me näeme, et need arvud on jäänud tegelikult samaks mm, läbi aastate ja seetõttu on tegemist väga muret tekitava äh, tendentsiga. komisjon annab välja raporteid naiste ja otsust, otsuse tegemise sektori kohta juba aastaid, meil on olemas andmebaas äh, naiste kohta, mis äh, kajastab äh, otsus tipptasandil töötavate naiste osalust nii era- kui avalikus sektoris. paljud inimesed räägivad sellest, et naiste arv äh, sellistel positsioonidel on väga väike, aga mitte keegi ei näita konkreetseid arve ja seetõttu on statistika olemas meie veebilehel ähm, ning nendes raportites. nii et kui te olete huvitatud, siis konkreetsed numbrid on siin olemas. sest meie arust on väga oluline, et me ikkagi äh, räägime siin ka faktidest. Äh, nagu ma ütlesin, need numbrid on naiste kahjuks ja ei ole ka trendi, et olukord paraneks ja seetõttu on komisjon seadnud üheks oma viiest prioriteediks, prioriteedist eh, naisotsuse langetajate os-, osakaalu suur, suurendamise, sellepärast et see tagab ka sugudevahelise võrdsuse. komisjon on vastu võtnud oma keskpika eh, eh, strateegia järgmiseks viieks aastaks, et suurendada sugudevahelist võrdsust ja naistest otsustajate tege-, tegijate prioriteet on üks viiest uue programmi eesmärgist. et teised neli prioriteeti on äh, naiste äh, vägivald, palgalõhe, majanduslik võrdsus äh, naiste ja meeste vahel ja töövõimalused naiste ja meeste vahel nii et meie jaoks on tõepoolest siis tegemist ühega põhiprioriteetidest. komisjoni arvates on oluline selles valdkonnas eh, edasi liikuda kahel põhjusel. esiteks eh, loomulikult eh, õiglus ja võrdsus on oluline, sest naised peavad olema meestega võrdselt esita-, esindatud kõikides ühiskonna valdkondades ja teine aspekt on see, et kui naisi on rohkem ettevõtete tippjuhtide hulgas, siis on sellel ka majanduslikud äh, mõjud. ma olen nõus eelkõnelejatega selles osas, et äh, et palju on tegemist, palju on uuringuid, mis näitavad positiivset äh, korrelatsiooni nõukogudes olevate tippjuhtide naiste ja ka mm, paremate majandustulemuste vahel, aga ma arvan, et see valdkond on ikkagi veel, seda on vajalik uurida selleks, et eh, selgeks teha, kas see korrelatsioon on olemas ja et meie argumendid oleksid eh, siinkohal tugevamad. aga nagu ennegi juba öeldud, nii mehed kui ka naised Euroopa ettevõtete nõukogudes äh, usuvad sellesse ise, et tasakaalustatud osalemine on äh, ka majanduslikult ettevõtetele täna oluline. niisiis usume, et äh, seda vald, selles valdkonnas peame edasi liikuma, selleks on head põhjused olemas ja esimese sammune meie volinik proua Reding, kes on ka Euroopa Parlamendi ees rääkimas käinud sel teemal. Äh, ta on öelnud, et äh, vaja on otsast, otsest kontakti ja otsest äh, dialoogi Euroopa ettevõtete juhtidega ja järgmisel kevadel plaanibki ta kohtuda suurte Euroopa ettevõtete tippjuhtidega selleks, et nendega pidada aru selle üle, mida on võimalik olukorra parandamiseks ette võtta. seda dialoogi peetakse esimest korda nüüd järgmise aasta kevades, kevadel. ja selle aluseks on komisjoni dokument, kus komisjon tahab osa võtta sellest äh, naiste mm, osaluse suurendamises Euroopas. ja selles dokumendis uurib komisjon äh, ka seda, millised on need võimalikud meetmed, äh, et lõhet äh, ületada ja millised meetmed, äh, meetmeid peaks rakendama selleks, et tagada, et äh, selles valdkonnas asjad paremaks lähevad. Need meetmed võivad olla kas vabatahtliku loomusega või valitsuse sekkumise meetmed. samamoodi võivad need olla mitteseadusandlikud või ka seadusega piiritletud meetmed nii et tahame siis äh, ette panna võimalikud viisid, kuidas seda probleemi lahendada. ja komisjoni osaluse läbi otsib komisjon äh, Euroopa suurettevõtetega kontakti selleks, et teada saada, mida ettevõtted plaanivad ette võtta. ja loomulikult me näeksime hea meelega seda, et vabatahtlikult ettevõtted äh, seda olukorda parandama asuvad lisaks sellele loomulikult me jätkame olukorra seirega, koostame raporteid arengute kohta ning loodetavasti näeme siin osas edusamme. samamoodi jätkame juba minevikus alustatuga, nimelt äh, laiendame naisotsustuste, ots-, otsuse tegijate võrgustikku komisjon alustas selle võrgustiku loomisega mõned aastad äh, tagasi, ka tänase paneeli osaliste hulgas on mõnedki selles võrgustikus. ja selle võrgustiku eesmärk on heade praktikate ja tavade levitamine ning arutleme ka selle üle, millised on need võimalused ja meetmed, kuidas äh, Äh, kuidas naised saaksid äh, tipptasandi ametikohti nii ere, eraettevõtetes kui ka avalikus sektoris. ja lõpuks on minu arust oluline see, et meetmed naiste rolli suurendamisest äh, otsustajate hulgas ei, ei ole isolatsioonis toimivad, meil peab olema kõikehõlmavam lähenemine sellele küsimusele meil peab olema poliitikate kogum, mille eesmärk on kõigepealt siis äh, nende naiste hulga suurendamine, kes äh, tahavad nõukogude liikmed olla, kes on selleks pädevad ja kvalifitseeritud ja nende naiste arvu on vaja suurendada. Äh, näiteks, kui hõlbustame nendel naistel töö ja pereelu ühitamist aga samamoodi peame julgustama naisi, et nad äh, alustaksid õpinguid, mis äh, suurendavad nende potentsiaali nõukogudes töötada näiteks. aga samamoodi peame laiendama ka nende meeste ringi, kes aitaksid ja toetaksid selliseid naisi. et nad oleksid nendele naistele kolleegideks ja partneriteks meie järgmine oluline tähtaeg ongi siis äh, tuleva aasta kevadel, kui, äh, kui me kohtume Euroopa ettevõtete tippjuhtidega ja samamoodi kasutame me, arutame me edasi nende meetmete üle, aitäh! varmt tack, Mrs Bankier, för... Um... suur aitäh, proua Bankier. oli suurepärane, et saime teada ka, milline on komisjoni seisukoht. ja on erakordselt meeldiv, et see küsimus kuulub proua Redingi prioriteetsete küsimuste hulka. nüüd ma avaksin arutelu, kolleegid, te võite sõna võtta esimesena on sõnasoovijate seas proua Mateera. palun, proua Mateera. Molto interessanti gli interventi degli ospiti a questo. suur aitäh, ettekanded olid tõepoolest erakordselt huvitavad. minu kui itaallase jaoks oli väga huvitav kuulda kuidas nende teemadega tegeldakse teistes riikides, mis on jõudnud juba palju kaugemale selle küsimuse lahendamisel, see, selles mõttes oli eriti huvitav proua Natividaadi ettekanne. on selge, et Norra on suur eeskuju, Norra, ma arvan, on parim eeskuju, kus erakordselt lühikese aja vältel omapoolsete algatuste toel suudeti saavutada eh, auahned eesmärgid, rakendades samas ka sanktsioone. Te samas te näitasite, et Itaalia ilmselt ei oleks nüüd küll vist see riik, keda tuleks nimetada eh, nende riikide hulgas, kes on saavutanud teatud edumaad, meil kuuluvad eh, juht, eh, järelevalvenõukogudesse ja muudesse juhtorganitesse äärmisel juhul kolm protsenti naisi. kuid ma tahaksin samas küsida, kas teile ei tundu, et kvootide kehtestamine äh, võib muutuda takistuseks. me, siis hakatakse meid jälle ründama, et me oleme see niikuinii see nõrgem sugu, keda peab tulema kättpidi talutama. et meie siis üldse suudaksime toime tulla, et kas tõesti te ei arva, et meid rünnatakse tänu nendele kvootidele? teiseks Eh, kuidas rak-, milliseid sanktsioone rakendatakse Ameerika Ühendriikides ettevõtete suhtes, kes nendest reeglitest kinni ei pea? aitäh, proua Mateera, ütleb proua esinaine ja annab sõna proua Müllerile. suur aitäh! ma jõudsin küll veidi hiljem, mul oli ka teisi kohustusi, kuid pärast seda, mida ma olen siin täna kuulnud tahaksin veidi hoiatada äh, üldist plaani nõudmiste eest, see, mis puudutab näiteks kvootide kehtestamist järelevalvenõukogudes sellepärast, et me peame väga selgelt silmas pidama, et erinevate liikmesriikide vahel on väga suured erinevused ja nende ettevõtete õigusvormid, õiguslikud vormid on väga erinevad ja lõppkokkuvõttes ei ole teada, kui me nõuame neljakümmend protsenti, siis kus see nelikümmend protsenti peab oma väljenduse leidma sest et on olemas näiteks prantslastel on haldusnõukogu Äh, sakslastel on järelevalvenõukogu. järelevalvenõukogu on hoopis mida muud, midagi muud kui haldusnõukogu äh, Prantsuse äriõiguse järgi. no ma ei räägi teistest riikidest. kui Saksamaal on ettepanek järelevalvenõukogus nelikümmend protsenti, miks ka mitte, meil on niigi kaasotsustamise õigus aga kui te tahate, et haldusnõukogus oleks naisi nelikümmend protsenti, Prantsuse äriõiguse alusel asutatud ettevõtetes, siis tähendab see tõesti midagi muud ja me peame olema tõeliselt valvsad ja tähelepanelikud, et me ei komistaks äri, erinevate äriõiguste mittetundmise reha otsa siis on ju meil veel ka erinevad äri, äri, erinevad õigusvormid äriettevõtetel. me võime rääkida aktsiaseltsidest, me teame piiratud vastutusega osaühinguid, täisühinguid, mm, ükskõik. aga kui me räägime jälle Saksamaa äriõigusest ja kui me võrdleme seda Prantsuse äriõigusega, siis taas me põrkume kokku suurtele erisustele ja juhul, kui me niisuguse nõude kehtestame, siis me peame endale täpselt aru andma, millest me tegelikult räägime. sest muidu võib juhtuda, et ühes liikmesriigis püstitakse hoopis auahnemad eesmärgid kui teises ja siis tahtsin veel ühe märkuse teha. kahekümne, kakskümmend aastat tagasi eh, õnnestus ka minus, minul ellu viia oma koduriigis positiivseid muudatusi naiste jaoks, see juhtus ühes pangas. ma uurisin, kas me saame eh, naisi rakendada ja mulle öeldi, et ei, miks mitte, braavo, hakkame kohe rakendama, probleem nagu see, et naisi pole. Neid sobivaid naisi ei ole. sest kõik need naised, kes olid pankades, eh, karjääri tegid, olid kas lahutatud või neil ei olnud lapsi või nad olid, eh, ühesõnaga meil ei olnud niisuguseid naisi kellel oleks olnud normaalne perekond. ja kui mõni oligi väga arukas, siis ei olnud tal lapsi. ja ma arvan, et selles mõttes on tegelikult väga vähe midagi muutunud. Ehm, ma leian, et vastutuse jagamine naiste ja meeste vahel perekonnas eh, pole saavutanud ideaali. sest kui inimene on panga või suurettevõtte direktor ja kui pank Luksemburgis ütleb nii, nüüd teil on vaja lahendada probleem Singapuris, siis helistab mees naisele ja ütleb, hakka kohvrit pakkima. ja mida naine teeb? naine hakkab mõtlema, kuidas ma võin, aga aga kui naine peab lendama niimoodi kahe tunni pärast Singapuri, siis ta hakkab mõtlema nii, kuhu ma lapsed panen, eh, kas ämm saab tulla lapsi vaatama, eh, kui ei saa, mis ma siis teen, kes eh, hoolitseb majapidamise eest, kes tagab, et mu mees süüa saaks ma olen ise kõiki neid asju oma kogemuse najal kogenud. ma võin ei ole, ma ei ole val-, ma olen vallaline ja mina võin küll igal ajal kuhugi startima hakata, aga kui mul oleks mees ja lapsed, siis oleks hoopis teine olukord. selles mõttes eh, vaadakem tõele näkku, ikkagi eeldatakse, et naised on need, kes asjad korda ajavad, eeskätt pereelus, nemad on need, kes kutsutakse ette ja küsitakse, kuidas selle asjaga siis nüüd on. selles mõttes öö, äh, ei ole minu arvates palju muutunud ka noorte naiste öö, äh, karjäärivalmiduse osas. nüüd ma, kui me räägiksime aga palgaerisustest, nendest eksisteerivatest kääridest, siis ma leian, et sellealasesse statistikasse tuleks suhtuda suure ettevaatlikkusega Äh, siin on avaldatud seda äh, korduvalt äh, ja oli, ühes nendest oli see juttu sellest, et mehed saavad nagu hoopis rohkem raha. aga tegemist ei olnud mitte nende inimestega, kes on tööpingi taga, vaid nendega, kes olid selles ettevõttes äh, valgekraed ja kui me võtame Luksemburgi näite, siis niisugustes ettevõtetes olid palgaerinevused väga suured, sõltuvalt sellest, millisel ametikohal keegi töötas, see sõltub lihtsalt konkreetse tööstusettevõtte struktuurist. no varem meil olid äh, mäekaevandused ja andke andeks, mäekaevandustes on väga vähe naisi tööl, kes täidavad seal kvalifitseeritud ülesanded ja, ja seal on äh, mõned naised, kes metallitööstuses hoolitsevad selle eest, et kõrgahjude ääres töötavad mehed süüa saaksid näiteks. kuid äh, terasetööstuses tervikuna on naisi vähe, aga õnneks makstakse seal naistele palju rohkem kui nendele naistele, kes koristavad bürooruume. see tähendab, me peame väga tähelepanelikult jälgima, kuidas me käe-, äh, statistikat tõlgendame äh, me peame endale aru andma, mis statistikaga on tegemist, me peame aru saama, et tegemist on vastava riigi keskmisega. ma ei taha väita, et palgaerinevusi pole, on kindlasti ka selle ohvreid, et valitsevad säärased palgakäärid. ma ei vaidlusta seda, aga mina alustasin töötamist, kui oli veel lausa seaduslikult lubatud naistele vähem palka maksta ja minu põlvkonna inimesed on nüüd need, kellel on oluliselt väiksemad palgad kui meie eakaaslastest meestel. minu kodumaal nõudsin mina, et niisugune diskrimineerimine äh, mis aset leidis, eh, lõpeks vähemalt siis, kui meil hakatakse pensionit maksma. no sellest ei tulnud midagi välja ja seepärast ma leian, et statistikasse tuleb suhtuda ettevaatlikkusega, sellepärast et see lihtsalt on nii ja ma loodan, et mitte keegi ei kavatse siin mind rünnata väitega, nagu ma ei oleks huvitatud naiste ja meeste võrdõiguslikkusest andke andeks, nelikümmend viis aastat tagasi ei olnud Europarlamendis isegi veel toal, naiste WC-sid. ja ilmselt tegutsesid seal ka naistest, naistest koristajad, ma neid küll tegelikult kordagi ei näinud siis ma tegutsesin naisteorganisatsiooni juhina veel aasta tagasi, juhtisin ma Luksemburgi Naisteliitu. see tähendab, ma olen asjadega kursis, ma tahaksin aga kõikidele soovitada, et palun säilitage külma rahu ja hoidke kaks jalga maa peal. meie maksimalistlikud nõudmised meid edasi ei vii, peab olema realistlik ja objektiivne ja siis, kui me seda suudame, siis suudame kindlasti ka midagi saavutada. kindlasti on inimesi, kes räägivad ja, ja palgakäärid on olemas. kuulge, meil on alates tuhande üheksasaja kuuekümne viiendast aastast suurepärane direktiiv, mis peab käsitlema naiste ja meeste võrdse töö eest võrdset tasustamist andke andeks, me suutsime Luksemburgis selle äh, direktiivi põhjal nii mõndagi saavutada, andke andeks, ma ei näe, et seda direktiivi peaks ülepeakaela muutma, see on väga hea direktiiv. ja arvis, kui inimest diskrimineeritakse, peab inimene olema suuteline oma õiguste eest kaitsma. ma no näiteks ma tean, et meil oli ühes kogukonnas niimoodi, et meeskoristajatele maksti rohkem kui naiskoristajatele. mina võtsin selle asja üles. ja mul õnnestus tagada see, et tagantjärele maks-, maksti neile välja kakskümmend viis miljonit Luksemburgi franki. muidugi olid kõik need, kes seda maksma pidid Äh, valges vahus, aga nad tegid seda. see diskrimineerimine äh, oleks kestnud edasi, kui me poleks olnud julgust kohtu ette äh, as-, astuda. aga ma tahangi nagu seoses sellega öelda, et kui meil jätkub piisavalt julgust oma õiguste eest seista, siis andke andeks, me suudame ka oma õiguste järgimist tagada ma tahan kogu selle jutuga öelda lihtsalt seda, et üleeuroopalised õiguseeskirjad on olemas, need aitavad meil siseriikides, aga niisuguste eeskirjade rakendamise eest tuleb julgeda seista. tänan. suur aitäh, proua Lülling. me oleme täiesti veendunud selles, et proua Lullingul on piisavalt julgust selleks, et seista enda ja teiste õiguste eest, selle eest, et vastu võetud seadusi ka täidetaks. ma olen päris kindel, et asjad on edasi arenenud sellest peale, kui te alustasite tööd parlamendisaadikuna. ma arvan, et me oleme jõudnud sellesse punkti, kus naisi ja mehi üldjuhul koheldakse võrdõiguslikult ja ma loodan, et see võrdõiguslikkuse järgimine süveneb üha enam. nüüd annan sõna kolleeg Estrelale. suur aitäh! tahaksin tänada poodiumdiskussioonist osavõtjaid huvitavate ettekannete eest. meie eesmärgiks on saavutada naiste esindatus eh, juhtpositsioonidel mitte ainult ühes konkreetses ettevõttes, vaid ühiskonnas tervikuna. samas ei ole aga selge, kuidas see kvootide asi peaks praktikas välja nägema. ma ei tea, kas need ikka tõesti praktikas funktsioneerivad ma ei tahaks öelda, et nad ei funktsioneeri, aga ma ei ole väga kindel, kas nad ikka alati toimivad Eh, kui me räägime haridusest ja väljaõppest, minu meelest kas või hariduselus peaks olema ikka hoopis rohkem eh, mehi ja ka selles saalis siin täna on ainult mõned üksikud mehed. andke andeks, mehed ja naised peavad liikuma ühes suunas, meestel ja naistel peab olema, peavad, neil peavad olema võrdsed võimalused, nad peavad äh, Äh, juba teisiti olema kasvatatud lapsest saadik, selleks et vaadata ühiselt ühes suunas. me peame selle nimel tööd tegema, see pole sugugi nii utoopiline, kui esmapilgul näib. selleks, et äh, edu saavutada, äh, Hispaanias on ka vastu võetud soolise pariteedi seadused Äh, ka parteide puhul äh, kehtib nõue, et nad äh, vaheldumisi kannaksid valimisnimekirjadesse nii mehi kui ka naisi. näiteks Baleaaridel oli see seis, kus kolm naist pidid seisma hääletusnimekirjas esimesel kolmel kohal, kuid see polnud võimalik. aga, aga meil on olemas kvootide tagamise seadus, kuid selle seadusega suudeti saavutada täiesti vastupidine olukord. seetõttu tahaksin tõdeda, et paljud meetmed, mis on suunatud soolise võrdõiguslikkuse tagamisele, puudutavad naisi, kes on kusagil töövõtja. kui naine on aga ettevõtja, siis äh, tabab teda topeltkoormus ja mida suuremaks see ettevõte kasvab, seda keerulisemaks muutub selle naise elu. ta ei saa võtta kuuteist nädalat äh, lapsehoolduspuhkust, tal puuduvad võrdsed võimalused nendega, kes on töövõtjad oma õigusi rakendada. seetõttu me peaksime pigem vaatama, kuidas saaksime toetada neid, kes on ettevõtte asutanud või eh, töötavad või kes omavad väikese või keskmise suurugusega ettevõtted. mul on poeg, tema on, oli kümme aastat meie ühe regiooni haldusjuht ja ma pidin kiiremas korras lendama Argentiinasse, sest president saatis mind Argentiinasse. ja kui ma ei suutnud väga kähku seda olukorda lahendada, tekkis kohe probleem. meie oleme saadikud, meie jaoks ei ole keeruline mingit teenust kinni maksta aga on inimesi, kes saavad oma töö eest väga vähe raha ja siis pole neil lihtsalt raha selleks, et nende teenuste eest maksta. ja nendel naistel on tegelikult väga keeruline olukord ja nad ei saa olla paindlikud oma kutsetöö ja eraelu ühitamisel Nad peavad ju teadma, kellele nad jätavad oma lapsed selleks ajaks, kui nad kuhugi ära peavad sõitma. meie saadikutena võime rahulikult eh, lapsehoidja palgata, aga on inimesi, kellel ei ole see sugugi lihtne jah, mul on piisavalt rahalisi vahendeid ja tänu sellele on mul võimalik ka pereelu ühitada tööelu kutsetööga loomulikult kulub väga palju äh, aega minu elus tööle, ma ei saa äh, võib-olla magada alati nii palju, kui ma tahaksin, aga sellele eest ma saan niisugust palka, kus ma saan endale osta teenuseid, mida vaja läheb ja nagu juba rõhutas proua Lülling, et on väga palju naisi, kes majanduslikel põhjustel või ka teistel põhjustel äh, Eh, siis, kui on sündinud laps, et karjääriga on nüüd lõpp. ja ka mina tegelikult alguses kujutasin e-, ette, et nii see ongi, kuid siis ma otsustasin selle kasuks, et siiski jätkata ja siis ei jäänud mul muud üle, kui töötada päevas kaheksateist tundi, et suuta lapse kõrvalt ka veel tööl käia ja kui laste käest küsiti, kas sa tahaksid saada nagu sinu ema või nagu sinu vanaema, siis ütlesid lapsed, tahame saada nagu minu vanaema, sellepärast et minu vanaemal on aega, aga minu emal ei ole kunagi aega. aga samas on erakordselt oluline, et ema tegeleks laste kasvatamisega. kasvatamisel on üldse suur tähtsus igasuguste eelarvamuste kõrvaldamiseks. nii et nüüd. suur aitäh. ma olen täiesti ühel arvamuse, e-, ühel arvamusel eelkõnelejatega ja ütleksin äh, lühidalt vaid seda, et meie Euroopa Parlamendis ning ka liikmesriikide parlamentides peaksime püüdma luua selliseid tingimusi, et naistel oleks üldse olemas valikuvõimalus. me peaksime siiski minema kaugemale kui lihtsalt äh, paljas äh, sõnamula et naised peavad olema meestega võrdsed, et on vaja, et kõik töötaksid ühtedel ja samadel ametikohtadel, see ei ole ju niimoodi, me ei taha, et naine läheks kaevandusse äh, tööle. kas tõesti keegi arvab, et naine soovib kaevanduses töötada, aga äh, tal lihtsalt ei lasta seda teha? ma mäletan äh, kommunistlikku Tšehhoslovakkiat, kus mehi ja naisi tõesti koheldigi võrdselt. viisaastaku plaanid äh, tsentraalne plaanimajandus, kõik see oli olemas. ma sellest tahaksin edasi liikuda. tuletan kolleegidele ka meelde, kui ilus on elu. naistel on võimalik saada emaks, see on tähtis ja oluline. ja hoopis kõrvalise tähtsusega on igasugused tööküsimused, sest eh, ema olla, see on, eh, see on väga tore, see on väärtuslik ja see annab ka ühiskonnale midagi, see on investeering. laste saamine on iseenesest ka töö selle eest võiks palkagi maksta. seetõttu on mul hea meel, et vastu võeti eh, rasedus- ja sünnituspuhkust reguleeriv direktiiv, selle me võtsime vastu eelmisel nädalal Strasbourgis ja sellist tööd tulekski teha. mitte aga püüda siin sundida eh, naisi mõtlema samamoodi nagu mehed, see on vastuolus sellega, mida loodus on tahtnud. ma olen olnud äh, ühe suure haigla juhataja ja mul on olnud ka teisi väga tähtsaid ametikohti, kuid kõige olulisem oli minu jaoks olla koos oma väikese lapsega esimesed kaks eluaastat, sest äh, lapse kasvatamine on väga tähtis ja väga väärtuslik äh, töö ja lihtsalt mingisugune aeg elust on selline, et ema peab lapse asetama esikohale. võib-olla ma räägin nüüd endale vastu, kuid äh, siinsamas komisjonis ja Euroopa Parlamendis olen ma tihti märganud, et me kipume naiste õigusi peale suruma selle piirini, et laste õigused kaotavad äh, tähenduse, nii see ei saa olla. mulle tundub, et äh, laste õigusi tuleb rohkem austada, vabandage, et ma nii otsekoheselt rääkisin ette. proua Kratsa. tahaksin meenutada veel üht momenti täna selle avaliku kuulamise käigus ei toonud me välja mitte kõiki probleeme, me ei rääkinud naistest ühiskondlik-poliitilises elus ja nii edasi ja nii edasi, loomulikult me puudutasime eh, väga suurt küsimuste ringi, aga nende juurde tuleme kindlasti veel tagasi. ja täna me arutame seda, kuidas eh, võiksid naised olla paremini esindatud eh, haldus- ja järelevalveorganites kaasaegse naise ema probleemid on probleemid, mis vajavad siiski lahendamist. ma näiteks ei tea, mis praegu siiski Hispaanias äh, haldusnõukogudes toimub, minu meelest äh, on Hispaanias ju kavas vastu võtta uus seadusandlik akt ja kuidas äh, on seal lood äh, sanktsioonidega, minu arvates oleks väga oluline, et me kuuleksime täna siin ka Hispaania kogemustest. räägitakse, et äh, seda öö, äh, nõuet hakatakse Hispaanias rakendama alles kahe tuhande viieteistkümnendatel, viieteistkümnendal aastal kas see vastab tõele, kas äh, seadus peab üldse jõustuma äh, selleks, et üldse asjad liikuma hakkaksid. suurepärane, proua Kratsa ja ma pöördun siin paneelil osalenute poole, et nad saaksid teha oma kokkuvõtvad märkused. ma tahaksin tõesti teil paluda, et te kumb, et keegi teist ei ületaks viit minutit palun. Uh, uh, jah, ma arvan, et uh, see debatt on olnud siin väga energiline. tahaksin öelda paar asja selle arutelu kohta. kõigepealt saame naistest ja naiste töötamisest taas alustada seda debatti ja ma ütleksin, et selle debatile võiksime praegu joone alla tõmmata, naised ja mehed töötavad võrdselt, aga edasi on vaja meil vaadata, et naistel on võimalik sellest klaaslaest läbi murda ning saada samasuguse kohtlemise osaliseks nagu mehed. minu arust tänane lähenemine on olnud väga hea, sellepärast et me ei rääkinud ainult kvootidest, vaid kvootide poliitikast, mis on, millele on lisatud meetmed, mis juba algasid pikka aega tagasi, nii et varasest noorusest juba lapsed teavad, et mehed ja naised on võrdsed ning ka mehed peaksid olema samamoodi vastutavad perekonna eest hoolitsemise eest, täpselt samamoodi nagu naised. aga poliitiline surve nendeks muutusteks on olemas ja stereotüüpide seljatamine ilmselt on kõige raskem probleem, aga see on kõige olulisem asi, kui me tahame edasi liikuda. mis puudutab juhtpositsioone siis äh, minu arust on tähtis, et äh, kui me tahame naisi rohkem nõukogutesse tööle saada, siis koolitus on oluline, suhtumise muutus on oluline ja see ei toimu üleöö. ja olles äh, seda nüüd öelnud, siis minu arust keegi ei maininud seda, et ka meestele on koolitust vaja sest naised nüüd tahavad sarnaseid võimalusi ja ja peame ka jätkama aruteluga, milliseid pädevusi ja kvalifikatsiooni on vaja, et juhtpositsioonil töötada ning võib-olla ka erinev teadmine oleks oluline. ja peaksime asjadele lähenema õige nurga alt Äh, rõhutaksin siis veel kord, et kui kvootide peale läheme üle, siis kindlasti on vaja sinna juurde panna ka meetmed ja need meetmed oleksid näiteks siis võimalike talentide ja naiste andmebaasi koostamine, samamoodi ka koolitus, mis minu arust on hea idee, aga meil on vaja ka tugevamat seiret ja mõõta seda, kas tegelikult need kvoodid ka praktikas rakenduvad. ma ei tea, milline on olukord äh, Hispaanias, aga ma tean kindlasti, et seiret on minu kodumaal vaja selleks, et äh, vaadata, et seadust äh, õigesti rakendataks. nii saame tagada ka selles valdkonnas konkreetsed tulemused. Vampak Eh, suur aitäh ja nüüd proua Pranavidad. aitäh, mina olen tuntud kvootide kuningannana, sellepärast et eh, ilmselgelt eh, tundub mulle, et Euroopas asjad toimivad, Euroopa on kindlasti juhtregioon ja tahaksin vastustada seda, mida varem juba öeldi, et midagi iseenesest riik riigi haaval, kvoot kvoodi haaval ei toimu. aga muutused leiavad aset ja nendel muutustel on pikaajalised tagajärjed, mis mina loodan, saavad olema positiivsed. kvoot on sõna, mis kellelegi ei meeldi. mitte ettevõtetele, mitte ka naistele, kelle kasuks tegelikult need kvoodid on. tahaksin viidata siin oma Itaalia kolleegile, et me räägime siin kvaliteet versus kvantiteet ja kui naised ütlevad, et mina tahan olla selles ettevõttes sellepärast, et ma olen hea töötaja ja mitte kvoodi pärast. mina alati ütlen, et ärge põdege niisama, saage sellest üle, sest te olete ettevõtte nõukogu sees, aga kui te olete seal liikmeks, siis te peate ikkagi hästi toimima, te peate olema kvalifitseeritud, sest teid pressitakse sealt välja, kui te, kui te tööga toime ei tule. kvoot on võimalus selleks, et kiireid tulemusi saada sest meil on positiivne sekkumine Ameerika Ühendriikides, mis lubab äh, naistel saada kesktasandi juhtideks ja sinna jäävad nad ka kinni, sest enamasti on meil mänedžere ja juhte olemas äh, naiste kujul ka, aga tippjuhtide hulgas ainult kuus protsenti on naised. nii et äh, nagu ma ütlesin, eesmärgid ainsana ei tööta. kvoote võiks näha lihtsalt mehhanismina, mis loodetavasti on ajutine, aga mis toob ettevõtluskultuuri teisele tasandile. sest äh, mehed tekitasid meile majanduskriisi. niisiis, võib-olla võiksid olla naised need, kes ettevõtluskultuuri parandavad ja nagu juba täna öeldi, siis Euroopa Komisjon peab sellele keskenduma, aga teil on juba nii palju raporteid ja uurimistulemusi, sest ettevõtlustulemuste parandamine on olnud näha, kui naised on nõukogudes ja mul on hea meel, et tippjuhte kutsutakse sellele äh, tippkohtumisele kevadel, mul on hea meel, et komis-, et volinik Reding äh, sellele tähelepanu pöörab, aga te peate tähelepanu pöörama konkreetselt, milliseid juhte te kutsute. kas te tahate neid ettevõtteid, kes on edukad, need, kes parandavad oma majandusnäitajaid või näiteks neid, keda saaks äh, mõjutada, et nad käituksid paremini. kvootide tõttu on muutused aset leidnud. Prantsusmaal äh, jäädi kinni seitsme protsendi pool, äh, peale ja kohe niipea, kui hakkas diskussioon äh, Äh, kvootide võimalikust rakendamisest, siis kolme aasta jooksul tõusis naiste osalus äh, ettevõtete juhtkondades neljateistkümne protsendini, nii et äh, see muudab avaliku arutelu diskursust nii, nagu mitte miski varem ei ole seda suutnud. nii et mina ütleksin, et kui Euroopa Komisjonil kui te alustate dialoogi tippjuhtidega, siis kutsuge kohale ka meedia esindajad, sest meedia tõstab teadlikkust väga õigesti öeldi siin täna, et ka mehi tuleb harida äh, just nendes küsimustes ja kokkuvõttes tahaksin öelda, et muutused juba leiavad aset ja te olete olulist, oluline progress on juba toiminud. viimase Maailmapanga arutelu teemaks oli, et kas Norra äh, riigid, Norra ettevõtted, mis toimivad Ameerika Ühendriikides, peaksid ka nõudma soolist mitmekesitust äh, nõukogudes, aitäh! aitäh! Noviditaat ja nüüd palun proua Benham. aitäh! tahaksin võib-olla korrata äh, Ailiini mõtet siinkohal, et ma maailma majanduskriis on näidanud, et uut mõtteviisi on hädasti vaja. miljoneid on investeeritud sellesse, et äh, naisi harida. aga kui me jätame naised äh, tulevikus talentide hulgast kõrvale, siis äh, tulevikumajandus saab selle läbi kahjustatud. majanduslik kasu on siin ilmne. me oleme nõus sellega, et kvoot ei ole hea sõna, aga see on kindlasti erimeede, mis on ajutine ja mis on heaks hüppelauaks sellele algatusele, mida on väga hädasti vaja. kui naised on juba tippjuhtide hulgas, siis võtab meritokraatia juba ise juhtimise üle. aga meil on vaja ettevõtetesse sisse saada ja me oleme väga pikalt juba selles, sellel teemal arutanud. nii et nüüd on tõepoolest aeg ka tegelikuks tegevuseks, nii et saame tulemusi ka reaalselt mõõta, aitäh! Eh, suur aitäh! suur aitäh kõikidele külalistele ma tänan teid tõepoolest erakordselt huvitavate ettekannete eest ja nüüd ma annaksin sõna vastutavale raportöörile proua Kratsat-Sagaropulole. ma tahaksin teid tänada selle diskussiooni juhtimise eest, ma tahaksin tänada meie külalisi, kes jagasid meile äh, oma kogemusi ja kes veensid meid oma vaimustunud etteanne, etteastetega nende eeskuju järgima. ma tänan selle eest, et kõik olid väga konkreetsed oma sõnavõttudes, tähistades seda teemat väga põhjalikult ja väga olulistes momentides. meil on kõikides riikides probleeme, üheski riigis äh, ei ole, ei ole riiki, kes oleks erandiks ja ma arvan, et teatud edusamme on saavutatud ainult tänu sellele, et on rakendatud eh, kohustuslikke siduvaid seadusi. ma leian, et eh, Itaalias on ju naiste osalus juhtpositsioonil kolm protsenti, see tähendab seda, et, et polevatki nagu nii pädevaid ja arukaid naisi, kes võiksid meeste asemel juhtpositsioonidele asuda. nüüd on kaks võimalust, kas me laseme kõrvad longa ja ütleme ja, ja nii ongi kahjuks või me töötame välja tegevuskava, kuidas äh, tegutseda nii, et neid naisi oleks rohkem ja et neid kohustuslikus korras juhtpositsioonidele kaasataks. me peame sõnastama ühised eesmärgid ja loomulikult arvestades seda, et tegemist on väga erineva olukorraga erinevates liikmesriikides, ei suuda me saavutada võib-olla üheks ja samaks ajaks oma püstitatud eesmärke kuid me peame vähemalt kehtestama ühised eesmärgid muuhulgas ma tahaksin täpselt teada ka äh, tulevikus sellest kogemusest, mis on kogutud Hispaanias, äh, siis ma hea meelega tahaksin teada, kuidas ühes või teises liikmesriigis mõjutavad sotsiaalsed ja kultuurilised traditsioonid äh, ühte, ühtesid või teisi hinnanguid Äh, kuidas need määratlevad äh, ära suhtumise eelarvamused me leiame me võtame äh, üle ja vastu euroopa liidu nimel võetakse üle ja rakendatakse siseriiklikes seadusandlustes üks on aga selge me ei saa istuda käed rüpes me peame konsultatsioonide kaudu, mida peame pidama koos ähm, sotsiaalpartneritega, me peame ajakirjanduse kaudu äh, tegema kõik selleks, et kaasata selle äh, probleemi äh, elluviimisse võimalikult palju inimesi, teadvustada selle probleemi olemasolu ja koostama üleüldise tegevusplaani, mille me võiksime vastu võtta. see annaks ka ettevõtetele võimaluse selgema ettekujutuse sellest, kuidas nad saaksid ennast paremini ette valmistada, kuidas korraldada koolitusi eh, selleks, et eh, üle minna öö, eh, naistest senisest suuremale esindatusele, ei ole ju ometi võimalik, et sellest hetkest alates, kui kehtestatakse mingi protsent, et siis kohe ongi need naised võtta. ei, ei, neid ei ole nendel ettevõtetel kusagil niimoodi ja niisama võtta. järelikult peab neil jääma võimalus eh, selleks valmistuda. ja see tähendab seda, et kogu ühiskond tervikuna peab hakkama seda probleemi lahendama ilma selleta me seda probleemi ei lahenda. minu meelest on tegemist erakordselt mitmekihilise väljakutsega. ma olen kindel, et see leiab selget vastukaja ka Euroopa Komisjonis, aga ka eh, Belgia eesistumise ajal eesistujariigi poolt. meil on tarvis sõnastada ühised eesmärgid ja nagu me oleme juba näinud, et on juba organisatsioone, alaliite või ühendusi, kes on juba tegelenud äh, nende eesmärkide väljatöötamise ja ellurakendamise nimel, need on mitte ainult Euroopa, vaid ka näiteks Ameerika Ühendriikide organisatsioonid ma tahaksin tänada veel kord kõiki paneeldiskussioonis osalenuid, täna kõik ja kõiki neid, kes nii huvitava ürituse lõpuni vastu pidasid. suurepärane, proua Katsa, ma tänan teid teile üles näidatud algatuse eest tõstatada nii oluline küsimus. meil oli täna väga elav debatt ja see näitab, kui tähtis on meie kõikide seisukohalt see küsimus ma leian, et see küsimus on jõudnud päevakorras nii tippu, et me kõik oleme adunud, et tegemist on tõeliselt prioriteetse küsimusega. ja kui silmas pidades teie kogemusi, proua Kratsa, siis ma arvan, et see on võimalik ja et ma väga vabandan, ma oleks peaaegu unustanud, tahaksin tänada ka proua mm, komisjoni esindajat Eh, kes meiega täna siin liitus, et eh, kuulda ära need erinevad arvamused, mis meil olid eh, südamel, mille me välja ütlesime ja ma usun, et ka Kratsa suudab kaasata need olulised täna välja öeldud mõtted oma raportisse. ma tänan ka tõlke, see oli väga kena kuidas te ennast täna pingutasite ja meil on väga hea meel öelda teile homme hommikul kell üheksa taas tere tulemast. Thank you. You did a great job.